welcome everybody if you tere tulemast meie koosolekule, palun kõigil võtta istet. ma arvan küll, et eh, mõned inimesed alles tulevad siia, sest esmaspäeva hommikuti on eh, Euroopa kaugematest osadest raske Brüsselisse jõuda. kuid eh, ikkagi alustame me koosolekuga ja kõigepealt siis formaalsused, päevakorra vastuvõtmine juhul, kui keegi vastu ei ole, loeme me päevakorra kinnitatuks. tõesti, keegi vastu ei ole, nii et suur aitäh! edasi siis äh, teine punkt, juhataja teadaanded ja kahjuks mul ongi mõned teadaanded. kõigepealt, äh, mis puudutab kaasotsustamismenetluse küsimusi, siis pärast äh, kolmekümnenda, kolmeteistkümnenda aprilli hääletust, mis puudutab direktiivi üheksakümmend seitse murd üheksa murd Euroop-, murd Euroopa ühendused äh, direktiivi ja sellealast hääletust, siis on raportöör andnud teada, et ta kavatseb alustada läbirääkimisi potentsiaalse esimese lugemise äh, otsuse saavutamiseks ning äh, see küsimus on äh, meie komisjoni prioriteetide hulgas. vastavalt äh, standardsele töökorraldusele koostatakse raport, sest Econ on selle plaani heaks kiitnud ning läbirääkimiste meeskonda juhivad raportöör ja variraportöörid, sest täpselt nii meie komisjonis töö tavaliselt käib mitteametlik triloog lühikeseks müümise kohta, seda peeti neljateistkümnendal aprillil EKON nõudis, et me korraldaksime kolmepoolsed mitteametlikud läbirääkimised Ungari kui eesistujamaaga, et arutada järgmisi protseduurilisi samme ja arutada seda, kas on võimalik jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele. Econ, Econi läbirääkimiste meeskond nõustus ootama, kuni äh, Ecofin peab seitsmeteistkümnendal mail oma koosoleku ja äh, seal ehk õnnestub äh, eesistujal saavutada nõukogus kokkulepe ning kahekümne kolmandal mail peame me siis järgmise lä mitteametliku läbirääkimiste vooru. juhul kui ei saavutata kokkulepet, siis plaanid muutuvad ja nendest ma ka teatan teile mis puudutab majandushalduse paketti ning kahekümnenda aprilli eh, tulemusi, siis eh, ma olen selgitanud, eh, et meie komi-, komisjonile on antud mandaat raportöör ja variraportöörid tutvustasid kuut ettepanekut, millega tegeldakse ühtse paketina ning rõhutati, et nõukogu peab nüüd käituma väga nutikalt, väga loovalt selleks, et jõuda vajalike kompromissideni. me eeldame, et nõukogu teeb esimese sammu vähemalt mõnes küsimuses nendest kuuest. nii nõukogu kui komisjon rõhutasid, et kõik need õigusloomelised ettepanekud on väga olulised ja ütlesid ka seda, et teevad endast oleneva jõudmaks kompromissile Euroopa Parlamendiga kõik osapooled olid nõus, et tuleb asutada, alustada sisulisi läbirääkimisi horisontaalsete küsimuste ähm, üle ning äh, järgmine kolmepoolne dialoog äh, toimub homme alates üheksast kuni kaksteist kolmekümneni ning seejärel äh, siis kolmapäeval ehk ülehomme, neljandal mail kella kolmest poole seitsmeni õhtupoolikul. ning sellega ka piirduvad teadaanded käimasolevate triloogide kohta, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta ning nüüd saan ma suure rõõmuga minna kolmanda punkti juurde, milleks on avalik kuulamine Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aseesimeeste Mervin Kingi ja Andre Envea osavõtul. ja tegemist on punktiga, mida me käsitleme artikkel viis punkt neli raames ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aseesimehed peavad EKONile selgitama, kuidas nad kavatsevad selle määruse punkti all oma kohustusi täita. ning kuulamine on üles ehitatud selliselt, et kõigepealt me kuulame ära sissejuhatavad sõnavõtud kõigepealt kõneleb Mervin King, tal on viis minutit ning seejärel saab sõna Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teine aseesimees Andrea Enria, ka tema räägib viis minutit ja seejärel läheme me edasi küsimuste-vastuste vooruga, nii et mõlemale esinejale esitatakse kolm küsimust, nad vas-, vastavad ja nii edasi. nii et äh, tegemist on äh, siis äh, sedasorti dialoogiga ning ma tuletan lugupeetud liikmetele meelde, et kui nad räägivad, kui teie räägite rohkem kui ühe minuti, siis ei ole esinejal tegelikult võimalik vastata ajapuudusel ja seetõttu palun teil esitada lühikesi ja lihtsaid küsimusi, mitte mitmeosalisi ja keerulisi, sest kui te seda teete, ei ole võimalik, võimalik vastata või siis jäävad vastuseta hiljem esitatud küsimused. ning sellega on sissejuhatus lõppenud ja ma annangi kohe sõna härra Kingile, teil on sõna viieks minutiks Well, Madam Chair, Mrs Bowles, members of the committee eh, proua esimees, austatud eh, komisjoni liikmed, eh, palju tänu selle võimaluse eest, mis, mille te olete mulle andnud tulla täna siia ja esineda teie eest, vastata teie küsimustele. kõigepealt minu poolt lühike sissejuhatus. finantskriis on hävitavalt mõjunud Euroopa majandusele kogutoodangu maht on viis, kümme protsenti madalam sellest, kus ta oleks olnud juhul, kui oleks jätkunud kriisieelne olukord. Euroopa pangandussüsteem nõuab endiselt täiendavaid parandusmeetmeid. meie finantssüsteemi reform, nii strukturaalne kui ehm, regulatiivne, on ääretult oluline selleks, et vältida uut kriisi. konkurentsivõimeline tõhus finantssektor on eduka majanduse väga oluline koostisosa. üheks kriisi põhiliseks õppetunniks on see, et pangandussüsteemi bilanss laienes nii kaugele, et temast sai nii-öelda nõrkus ja see tõi kaasa reaalmajanduse volatiilsuse. uue Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesmärk on äh, vaadata kaugemale eraldiseisvatest institutsioonidest, käsitleda süsteemi tervikuna. süsteemsete riskide nõukogu on juba astunud väga olulisi esimesi samme, nagu te teate, siis haldusnõukogu on juba kaks korda koos käinud ning äh, järgmisel korral tullakse kokku järgmisel kuul. Äh, juhtivkomitee minu juhtimisel suunab tööd ja tutvustab tulemusi haldusnõukogule. selle toetuseks on Nõuandetehniline Komisjon juba loodud, see töötab ning eh, nõuandva teadusliku komisjoni liikmed on samuti ametisse määratud. Eh, tulevikus seisab süsteemsete riskide nõukogu ees kolm põhilist väljakutset. esiteks tuleb meil kaaluda ja kui vajalik, anda hoiatusi ning soovitusi. endiselt on palju riske Euroopa majanduse taastumise teel, riigivõlakriis, tasakaalustamatus Euroopa majanduses on endiselt näha ning eh, mittesäästlikud nõudlusmustrid, eh, mis toovad kaasa eh, eba, mõistlikud intressimäärad. ma olen optimistlik, et süsteemsete riskide nõukogu on suuteline toime tulema nende probleemidega, ei löö haraks ja mina omalt poolt olen näinud nii paljude eh, tipptasemel poliitika kujundajate pühendumust tulemaks toima väljakutsetega Ehm, teiseks, meil tuleb äh, välja töötada süsteemsete riskide nõukogu poliitika, kuna meil ei ole siduvaid äh, pädevusi, volitusi, siis need analüüsid ja argumendid, mille me välja anname, peavad olema kõige kõrgema kvaliteediga. ning äh, selleks, et täida või selgita põhimõte leiaks ka ellurakendamist. Ehm, siiski oma soovitustes me ei piirdu ainult mm, riikide valitsustega, näiteks üks nõue praeguse kapitalinõuete regulatsiooni alusel maksimaalne harmoneerimine eh, ei puuduta mitte ainult tsüklilise vastaseid barjääre, vaid eh, piirab ka tervet rida instrumente, mis on süsteemsete riskide nõukogu käsutuses. mõningatel juhtudel eh, selline piiratud töövahendite kogum on liialt piirav selleks, et toime tulla eh, liigsete riskidega või finantsvõimenduse negatiivsete mõjudega. Ehm, ja eh, niimoodi võib juhtuda, et, et tahtmatult üks asutus piirab teise asutuse tööd. Ehm, süsteemsete riskide nõukogu peab tihedat koostööd tegema kolme järelevalveasutusega. minu kolleeg Andrea Riia räägib lähemalt teile Euroopa Panganduse järelevalveasutusest ja lõpetuseks tahaksin öelda, et olles süsteemsete riskide nõukogu aseesimees, olen ma täielikult valmis selleks, et töötada selle nimel, et toime tulla süsteemsete riskidega ning äh, astuda samme selleks, et riske hajutada. ning täna olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele, mis teil on meie töö kohta, aitäh! Very efficiently done um,, we know palju tänu väga tõhusa sõnavõtu eest ja liigume nüüd edasi. järgmisena saab sõna härra Andre Andria, äh, kelle mm, nii-öelda, kellega me siin kohtume juba neljandat korda, nii et äh, palun, Andrea, sõna on teil. suur tänu proua esinaine, austatud äh, komisjoni liikmed, mul on väga hea meel, et saan teie komisjoni ees esineda, olles süsteemsete riskide nõukogu teine aseesimees ja minu kogemused, varasemad kogemused on seotud Euroopa Järelevalveametite Ühiskomitee esimehe ametiga ja ma keskenduksin oma ettekandes Euroopa usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvele makro- ja mikrotasandile, sellevahelisele koostööle praegusel hetkel pole makrotasandi usaldatavusnormatiivide järelevalve olnud piisavalt tõhus, ei ole suudetud süsteemseid riskide allikaid tuvastada ja minu ülesandeks on tagada põhjalik analüüs ja andmete kogumine minevikus polnud piisav. selles valdkonnas saab rohkem ära teha, kuid andmete edastamisest üksi ei piisa. mis puudutab makrotasandi järelevalvet, siis see sõltub järelevalvajate inputist äh, ja järelevalvajate hinnangust, äh, mis tuleneb kohapealsetest analüüsidest ja ka teistest järelevalvetoimingutest. järelevalvajate kolledž kaasati hiljuti riskianalüüsi protsessi iseäranis äh, piiriülene riskianalüüs oli meie eesmärgiks, kuid makrotasandi analüüs peab äh, ootab meid veel ees. Euroopa finantsjärelevalvesüsteem tegeleb selle küsimusega ja meie ülesandeks on äh, põhjalik äh, riskide analüüs, ohtude analüüs nii sektoripõhise kui sektorite vahese riskianalüüsi teel, hinnates võtmeriski näitajaid, mida saadavad mida meile saadetakse. meil on ka riskihinnangu tabel ja Euroopa stressitestid, millega me tegeleme praegusel hetkel. meie ülesandeks on tagada konfidentsiaalne infovahetus ja ka individuaalsete institutsioonide infot vahetatakse meie süsteemsete riskide nõukoguga aga meie töös on ka väljakutseid äh, meie järelevalvajatele, kes äh, teevad koostööd otse institutsioonidega, võib puududa selline makrotasandi perspektiiv ja samal ajal võib tekkida olukord, kus äh, makrotasandi usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve varjutab tavajärelevalve tegevusi selle asemel, et neid toetada ja teiseks äh, puudujäägiks äh, makrotasandi analüüsis äh, minevikus on olnud jõustamismehhanismide puudumine ja isegi kui finantsstabiilsuse risk tu,, riskid tuvastati, siis puudusid vahendid, mille abil tagada õigneaegne reageerimine ja riskitegurite kõrvaldamine ja praegune uus institutsionaalne vastus on õigeks vastuseks ja Järelevalveametid ja Süsteemsete Riskide Nõukogu on sobivaks järelmehhanismiks hoiatustele, soovitustele meie nõukogu poolt ja järelevalveametid aitavad sõnastada järelevalve vastuseid ja, ja teostada järelevalvet ka edusammude üle ja makro- ja mikrotasandi ja dimensiooni vaheline koostöö on äärmiselt oluline, järelevalvajate kaasamine ka hoiatuste ja soovituste koostamise aitab tagada ähm, tegevuste õige prioriteerimise ja otsuste jõust, soovituste jõustamise igapäevaselt. aga võib tulla ka mitmeid väljakutseid. meie üheks suurimaks väljakutseks on tagada see, et tegutse või selgita põhimõte toimib tõhusalt äh, ja ka Euroopa Parlamendil on siin oma tähtis roll mängida. Äh, kolmas äh, varasem puudujääk, millega me peaksime tegelema, on süsteemne risk väljaspool reguleeritud sektorit. tegemist on mikro- ja makrotasandi ühise eesmärgiga ja see eeldab ühist tegutsemist. ka meie organisatsiooni ja järelevalveametite puhul on väljakutsed suured andmete Mm, kättesaadavus, see võib olla äh, puudulik, aga isegi kui andmed on, siis äh, on väga raske äh, võib-olla uusi institutsioone hõlmata. ka finantsinnovatsioon võib olla niivõrd kiire, et meie reguleeritav tegevus võib olla suunatud valdkondadele, kust oht on juba läinud reguleerimisalast väljapoole. Äh, igal juhul äh, minu ülesanded, äh, ülesandeks on peamiselt tagada sujuv koostöö erinevate tegijate ja tegurite vahel ja meie väljakutsete piisav vastuvõtmine. aitäh, te jäite täpselt ettenähtud ajapiiridesse, see on tore, aitäh teile ja nüüd me liigumegi küsimuste ja vastuste juurde ja tuletan meelde, et iga küsimuse jaoks on üks minut ja vastuse jaoks neli minutit ning kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel Jean-Paul Cartier. suur aitäh! lugupeetud proua esinaine, meil on väga hea meel näha siin Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aseesimehi, sest te olete esimest korda väga avameelselt Euroopa Parlamendile eh, selgitanud oma seisukohti. ja eh, te rääkisite väga eh, täpselt, väga põhjalikult regulatiivsetest aspektidest ning sellest, milliseid probleeme peab Euroopa lähiaastatel lahendama. ja mina tahaksin teie käest küsida, kas te usute tänase seisuga, et äh, teil on olemas ka vajalikud ressursid, eriti pean silmas personali arvukust, aga kindlasti ka lihtsalt rahalist ressurssi, kas teil on võimalik neid ülesandeid täita, aitäh! Mervin, when you are ready. kui olete valmis vastuseks? suur aitäh selle küsimuse eest. kui võib, siis vastan ma siiski inglise keeles, sest tegemist on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ametliku töökeelega ja kolleegid praegu kahtlemata kuulavad väga hoolikalt seda, mida ma räägin. jah, ma usun, et meil on piisavalt ressursse ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ees seisev tõeline väljakutse tegelikult ei ole ressursside nappus, rääkigem siis inimestest või rahast. meil on näiteks väga kõrge kvalifikatsiooniga sekretäriaat, kus töötab kakskümmend viis inimest ja meil on võimalik alati saada oskusteavet erinevatest pankadest ja nõukogudest ma arvan, et kõige suuremaks väljakutseks ähm, ja seda ka teiste nõukogude puhul on nende otsuste kvaliteet, mida inimesed teevad. probleem ei seisne selles, et ei suudeta oma arvamusi üksikasjalikult põhjendada, seda tehakse nagunii, vaid äh, küsimus seisneb äh, pigem selles, kas leitakse piisav äh, tahe, kas analüüsitakse piisavalt ähm, oma tegevust ja nii edasi, ehk siis räägime inimeste töö kvaliteedist ma arvan, et äh, meie nõukogu, ma tean, et meie nõukogu koondab kõikide pankade, kõikide järelevalveasutuste esimehi ja väga kõrgeid ametnikke ning on selge, et äh, need inimesed äh, peaksid tegema väga häid otsuseid. kui see siiski ei õnnestu, siis oleme me järelikult valinud valesid inimesi ning äh, riikide keskpangad on samuti teinud valesid valikuid. siiski ma usaldan kolleege ja usun, et ametisse on valitud täiesti õiged inimesed. nii et äh, veel kord, ma ei usu, et meil oleks probleeme raha või inimeste nappusega. kõige tähtsam on see, et otsused, mida tehakse, oleksid õiged, et need otsused siis hiljem ka praktikas rakenduksid me vajame siin teie toetust, sest Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teeb tihti, äh, on sunnitud tihti tegema ka selliseid otsuseid, mis kindlasti on äärmiselt ebapopulaarsed. ja me vajame seda, et Euroopa Parlament meid avalikkuse ees äh, toetaks, sest äh, sest teil on aga finantssektoris tihti väga suur lobitöövõim. aitäh! aitäh, Jean-Paul, kas soovid küsimust täpsustada? ei? kui sa ei soovi midagi lisada, siis me läheme edasi. ma oleksin sõna andnud Bevanšile, kuid ei näe teda praegu. sellisel juhul saab äh, sõna Peter Skinner sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh! lugupeetud äh, härra King, lugupeetud härra Ende ja te olete mõlemad pankurid, mis on muidugi iseenesestmõistetav, äh, aga ikkagi tegelete te kolme erineva asjaga äh, kindlustusturud ja pank ning teie juures töötab, nagu te just selgitasite, kakskümmend viis väga kõrge kvalifikatsiooniga isikut. Nad töötavad teie sekretäriaadis. Te ilmselt teate, mida ma kavatsen küsida? mina siin tegelen kindlustusasjadega, sellest ka naersaalis ehm, aga mitte ainult mina, vaid ka kõik teised Euroopa Parlamendis peavad ehm, päevast päeva töötlema väga palju informatsiooni ja neil on äh, väga raske, meil on väga raske otsustada, kes kokkuvõttes siis peale jääb, äh, kas äh, keskpangad või keegi teine, kas te olete mõelnud sellele, millised on, on need erimeelsused ja kuidas neid lahendada? mina tegelikult ei näe siin mingit huvide konflikti, sest minu meelest on üks suuremaid probleeme finantssektoris see, et äh, rahanduspoliitilisi instrumente äh, oli ainult üks ja see instrument pidi lahendama erinevaid probleeme, näiteks äh, hindade stabiilsuse säilitamine. ja samuti ka riskide maandamine ning hindade stabiilsuse hoidmine õnnestus, kuid riskide maandamine mitte. ma arvan, et makromajandusliku järelevalve instrumentide puhul peab, peame meie tegema ettepanekuid, riigid peavad äh, tegema otsuseid ja neid rakendama ning äh, üks tähtsamaid otsuseid on instrumentide mitmekesistamine. ma arvan, et ei ole mingit põhjust, miks see peaks ebaõnnestuma. kui äh, juba enne kriisi oleks olemas olnud mitmekülgsemaid instrumente, siis kahtlemata oleks ära hoitud väga suured probleemid Euroopa pankades, keskpangad oleksid pankade tegevust saanud paremini kontrollida ja mis puudutab kindlustust, äh, siis kahtlemata erineb see suuresti äh, pangandussüsteemist. süsteemsed riskid on muidugi olemas igas äh, süsteemis, kuid ikkagi kindlustus ja pangad on erinevad. samas ei teki mingisugust otsest konflikti järelevalvenõukogude ja Euroopa süsteemsete riskide nõukogu vahel, sest me kõik teeme väga hästi vahet pankadel ja kindlustusettevõtetel ja teeme vahet ka süsteemsetel riskidel, mis nendest süsteemidest tekivad kas te tahaksite rääkida ühiskomiteest? kui me selle punktini jõuame, siis räägime ka ühiskomiteedest, aga praegu läheme edasi järgmise küsimusega ja selle saab esitada Silvi Kular ALDE äh, fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh, proua esinaine ma loodan, et te lubate mul rääkida prantsuse keelt, kuigi Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ametlik töökeel on inglise keel. ja ma soovin teie käest küsida selle kohta, milline on teie töö euroopalik aspekt. kui me pidasime läbirääkimisi nõukoguga, siis me rääkisime nendest valitsustest, kes soovisid teatud uusi eleme-, elemente, teatud uusi turvaklausleid euroopalikku süsteemi. selliseid klausleid, mille abil tagataks mille abil tagataks kiire tegutsemine kriisis ja nähtakse ette ka eelarvelised vahendid. nüüd meil on kriis, mitmetel riikidel on väga suured võlad ja tegelikult on juba käivitunud nõiaring no kui te arvate, et stressitestid äh, nõuavad äh, uut kapitali, siis mida teie Euroopa Süsteemsete äh, Riskide Nõukogus kavatsete ette võtta? aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et sellele saab vastata kahte moodi. kõigepealt, mis on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu roll stressitestide läbiviimisel? juba varsti hakkame me läbi viima ähm, kontrolle koos oma tehniliste ekspertidega. ja Andrea kuulutab nende, äh, annab teada nende stressitestide tulemustest. me peame kahtlemata nende tulemustega arvestama kui äh, me püüame hinnata seda, milline on finantssüsteemi, süsteemide praegune olukord. ja teine küsimus äh, puudutas kapitali. ma arvan, et äh, me võime juba praegu öelda, tegelikult me oleme juba öelnud oma pressikonverentsidel, et kui, ja ma rõhutan, kui on tõesti vaja mingit panka rekapitaliseerida, siis peab vastav riigivõim olema ka valmis otsustama, kuidas seda tehakse, kui stressitesti tulemused äh, tulevad. riik peab suutma otsustada, äh, kas äh, seda panka on võimalik rekapitaliseerida või kui ei, siis mida sellisel juhul tehakse. sest muidu tekib olukord, kus viiakse küll läbi stressitest, tehakse teatavaks tulemused ja siis tekib justkui ajaline vaakum, mille jooksul mitte midagi ei toimu. aga kuidas täpselt seda tehakse, seda ei otsusta tegelikult mitte Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, vaid kõnealune institutsioon ja vastav riik, kus see asub. stressitestide kohta ütlen aga seda, et need on avalikud ja saavad alguse juunikuu teises pooles ning äh, see tähendab seda, et kõik riigid peavad olema valmis rekapitaliseerima kõiki finantsinstitutsioone, äh, mille puhul on vajalik äh, stressitest läbi viia. ja stressitestide kohta üks asi veel. tihti öeldakse, et nende, nendel testidel saab olla ainult kaks tulemust, kas institutsioon kuulutatakse kõlbulikuks või siis mitte aga tegelikult see ei ole päris nii, stressitestiga saab äh, mõõta ka erinevaid tingimusi, erinevaid tulevikustsenaariume ja esitada mis siis kui küsimusi. loomulikult tuleb mõõta ka finantsinstitutsioonide äh, vastuvõtlikkust äh, ja tundlikkust ja loomulikult tuleb aru saada, et me ei saa kõiki erinevaid olukordi ette ennustada, me ei saa ju teada, mis tulevik toob. aga me saame küsida, mis siis juhtub, kui peaks tulema see või teine situatsioon ja kui stressitest näitab, et mõni äh, finantsinstitutsioon on, äh, et sellel läheb praegu väga hästi, siis ei saa seda siiski unust-, unustada, sest asjad võivad muutuda. ja teistpidi, kui äh, leitakse, et finantsinstitutsioon ei saa üldse hakkama, et tal läheb väga halvasti, siis ei tähenda ka see võib-olla lõplikku ähm, surmaotsust, vaid võib näiteks kaasa tuua rekapitaliseerimise. tihti räägitakse ka suurtest piiriülestest institutsioonidest ja öeldakse, et just nendega kaasnevad kõige suuremad süsteemsed riskid, kuid äh, mõned sellised äh, institutsioonid võivad tegelikult olla väga elujõulised. nii et äh, selleks need stressitestid mõeldud ongi, et mõõda, mõõta neid institutsioone, anda teavet institutsioonidele endile, turgudele ja ka riikidele, aitäh! aitäh, liigume nüüd edasi Andreale, Andrea Andriale esitatud küsimuste juurde, Jean-Paul, jälle sõna on teil, juhul kui te ei taha oodata. Fee ei, proua esinaine, ei. täna ma olen valmis võtma endale ka teiste ülesanded, tegema ära teiste töö ja tegelikult minu, mul on küsimus, mis on suunatud mõlemale külalisele. kui nii-öelda vaadata, tavaliselt vaadatakse tulevikku, aga mina palun teil vaadata minevikku. kui teie institutsioon oleks olnud olemas juba paar aastat tagasi, milline oleks olnud eh, siis ütleme, olukord eh, riigivõlaga? ma tean, et eh, see ei olnud kerge küsimus, aga tahaksin teada, milline oleks teie vastus sellele küsimusele? aitäh teile küsimuse eest! ma olen mõelnud selle peale, mis oleks näiteks kriisi ajal juhtunud juhul, kui uus kord oleks juba kehtinud toona. ma pean möönma, et ma olen rohkem järelevalve poole peale mõelnud kui süsteemsete riskide nõukogu ülesannete peale. aga mul on siin nii-öelda kahene vastus. esiteks ma oleks eeldanud, et sellisel juhul oleks meil olnud näiteks võimalus juba varem anda välja hoiatusi eh, erinevate näiteks riskide kuhjumise kohta väljaspool pangandussektorit. ma tean, et järelevalveasutuste seas eh, toimus arutelu suuremate riskide ülekannete kohta ja võimsad, võimalike süsteemsete riskide kohta, mis kaasnes. Need on loomulikult kaks omavahel seotud küsimust, tegevust, millega pangad tegelevad eh, riigivõla puhul ja ma usun, et toona oli hinnang selline, et põhimõtteliselt e, võib-olla oleks võinud tekkida e, riskide kuhjumist, aga, aga seda me ei teadnud. kättesaadava mm, tõendipagasi põhjal e, kindlalt seda öelda ei saanud. võib-olla süsteem oleks olnud selline töökindla, kindlam kui riskid oleksid ro olnud äh, rohkem hajutatud, äh, me saime liiga hilja aru äh, sellest, et riskid koondusid ja kui oleks olnud süsteemsete riskide nõukogu, siis oleks kogutud täiendavat informatsiooni, seda analüüsitud ja võib-olla oleks võimalik olnud siis kiiremini jälile saada nendele riskide nii-öelda koondumisele ja oleks olnud võimalus anda välja hoiatusi, soovitusi selleks, et et äh, riigid oleks saanud äh, samme astuda. ja teiseks võimaluseks äh, oleks olnud erakorraline olukord välja kuulutada. jah, me, me saame paluda nõukogul seda teha ja järelevalve asutus oleks saanud siis erakorralise otsuse langeta, langetada, mida nõukogu peab täitma ja ka järelevalve poole pealt oleks võinud sedasama saada, kui meil oleks olnud äh, Eh, hea koostöö järeleval-, riiklike järelevalveasutuste vahel, keskpankade vahel, eh, eh, siis meil oleks olnud palju parem ja selgem analüüs olukorrast ja me oleks saanud paluda riikidel võtta tarvitusele meetmeid, astuda samme, ehk tegevus oleks olnud koordineeritum ja ka meie nii-öelda vastumeetmed kriisile oleks olnud koordineeritumad, millest oleks olnud kindlasti rohkem abi. aitäh! ja nüüd on meil terve rida küsimusi teile mõlemale, kuna eh, te eh, olete küllaltki eh, lühidalt vastanud, siis Andrea Piitše esitas teile küsimuse ühiskomitee kohta. võib-olla te oleksite nii kena ja vastaksite sellele lisaküsimusele, jah, aitäh. minul on muidugi pangandussektorist kogemus, aga siin kõrval kolleegil on ühiskomitee alane nii-öelda kogemus. ja kui järgmisel korral on teil siin eh, kindlustusjärelevalveasutuste ja, ja tööandja pensioni järelevalveasutuste esindajad, siis teil on võimalus eh, nii-öelda sama eh, küsimusi arutada. juba möödunud aastast meil sellised ühiskomiteed on olnud ja me oleme andnud oma panuse just riskide esimesse ühisanalüüsi arutellu. meil on antud välja ühine riskiraport mille üheskoos kolm järelevalveasutust koostasid. ja ma pean ütlema, et ma ei ole veel päris rahul sellega, kuidas e, riskide hinnang on esitatud erinevate sektorite põhjal. tundub, et me oleme õigel teel, aga, aga siiski senini e, me e, pigem nii-öelda paneme kokku erinevate valdkondade seisukohad, koondame nagu kokku tervikuks, aga me peaksime hakkama äh, nii-öelda rohkem analüüsima ka seda sektorite omavahelist mõju. et teatud eh, samme on astutud ehm, ja ühiskomitee on otsustanud eh, eh, koondada ühtekokku inimesed, kes riskianalüüsidest vastutavad, selleks et nad saaksid kokku ja, ja suudaksid tõhusamalt järgmises voorus juba selle ühise hinnangu anda esitada eh, selle ka süsteemsete riskide nõukogule. aitäh ja veel üks lahtine küsimus, mis on eh, jäänud, oli küsimus härra Kingile. Eh, mis vahe oleks olnud, kui ESRB e oleks olnud olemas juba kaks aastat tagasi? sellele küsimusele on peaaegu võimatu vastata või väga raske vastata. kindlasti kui ESRB oleks olnud juba olemas enne kriisi, siis võlakirja äh, kriisi meil ei oleks. me, me kindlasti tegeleksime pangandussektori mahtudega ja äh, bilansis äh, varade väärtuse vähenemisega ja nii edasi. ja nii, nagu Andrea ütles, panganduse järelevalveasutused on väga palju rääkinud sellest, et on olemas riskipreemiumid, mis olid liiga eh, madalad ja, ja mis tõid alla nii-öelda, eh, mõistsid kaasa üleliigsed eh, reitingud. aga senini lihtsalt nii-öelda räägiti probleemidest, aga kui, kui meie nii-öelda äh, andsime välja soovitusi, siis äh, ja neid soovitusi ei täidetud, äh, siis sellele ei järgneb mingeid meetmeid, repressioone. aga nüüd on uus põhimõte täida või vastuta ja see annab selged raamid. esiteks see annab meile ühe ühise asutuse, kuhu on kõik riikide keskpangad koondatud, kes annavad välja kas hoiatuse riski kohta või soovitused selle kohta, eh, mida tuleb teha ja kuna kehtib ka täida või selgita põhimõte, siis need, kellele on hoiatus või, või soovitus suunatud, ei saa enam ignoreerida seda hoiatust või soovitust, nad peavad samme astuma, see on selline märkimisväärne positiivne samm edasi. aga teisalt mis on kõige olulisem, on see, et riigid on võtnud endale poliitilise kohustuse probleemid lahendada mm, ja seda ka ajal, seda ka headel aegadel. ning ähm, on finantskriisi käigus lubatud seda, et, et äh, äh, press, isegi parlamendisaadikud, äh, kõik arvasid, et enne kriisi, et pangandussektoril läheb väga hästi ja mingeid riske ei ole, me ei tahtnud kuulda probleemidest keegi ei tahtnud nendest kuulda. ja kui ehm, nüüd järelevalveasutus soovituse välja annab, siis meil on kindlasti vaja Euroopa Parlamendi toetust selleks, et meie soovitusi ja hoiatusi võetaks tõesti tõ tõsiselt. enne kahe tuhande seitsmendat aastat seda ei tehtud. nii et ma tõesti loodan, et meie mõju on suurem ja tõsisem nii et vähemalt eh, nende paari aasta jooksul, ehm, õigemini tulevastel aastatel, oht, et finantskriis kerkib uuesti esile, on täiesti olemas. ja praegu meil on võimalus luua raamistik selleks, et vältida probleemide taastekkimist. Thank you and now suur tänu, Pervanš, palun. suur tänu, proua esinaine austatud asepresidendid. võib-olla see küsimus on suunatud rohkem härra Kingile. nüüd on meil paika pandud äh, järelevalvestruktuur, äh, kus on ka teaduslik nõuandekomisjon, kuhu on hõlmatud erinevad äh, huvitatud osapooled, kes saavad ka arutelu arengule kaasa aidata. mida see, mida te ootate sellelt äh, nõuandekomiteelt? ja kuidas see teaduslik nõuandekomitee oma tööd struktureerib selleks, äh, et olla nii-öelda vastukaalukeeleks teistele organitele, kes, äh, nagu me kõik teame, püüavad kasutada ära e-, erinevaid lobitöö tegemise võimalusi, mis äh, kahtlemata mõjutavad ka õigusloomeprotsessi. ja siis, äh, kuidas äh, järelevalve teostatakse ja kuidas teostatakse riskihinnanguid. me teame, et finantsstabiilsus on meie jaoks äärmiselt olulisel kohal, me räägime palju vabast kapitali liikumisest ja äh, lepitusest, mida ei saa läbi finantsstabiilsuse teostada, ma ei saa sellest äh, praegu üksikasjalikult rääkida, kuid äh, ma loodan, et te saate aru, kuhu ma tüürin, kas me saame ainult üksikutele aspektile keskenduda, makromajanduslikud aspektid on midagi märkimisväärselt suuremat kui üks konkreetne valdkond. suur tänu, Pervanš, et sa, sa tegid kiiresti, nagu sa tead, üks minut, selle kinnipidamist on raske tagada, olles varem esinaine, on teil see kindlasti teada. suur tänu. mis puudutab äh, järelevalvet ja kapitaliturgu, siis äh, loomulikult äh, praegusel hetkel me keskendume finantsstabiilsusele, sest et äh, me teame, et äh, me näeme, mis, kuidas sellised asjaolud võivad mõjutada majanduskasvu, range järelevalve võib seda teha, me praegusel hetkel, me peame keskenduma oma parandustöös äh, just sellele valdkonnale, finantsstabiilsuse tugevdamisele. suur tänu teie, teile teie küsimuse eest, sellepärast et siin parlamendis ja nõukogus on ülesandeks tagada seda, et rahvusvahelised lepped oleksid Euroopa õigusraamistikus, meie tahame järelevalvetööd äh, parandada ja te-, me peame seda tegema, analüüsides seda, mis, äh, millised olid järele meie järelevalvesüsteemi puudujäägid kriisi ajal. see on valdkond, kus me peaksime rohkem pingutama. ma mõistan, kuhu te tüürite, loomulikult mitte ainult finantsturg, äh, finantsstabiilsus ei ole oluline, kapitaliturg teenib ka teisi eesmärke, kuid me arvame, et kapitaliturg on arenenud viimaste aastate jooksul ja mis puudutab järelevalveasutusi ja, ja äh, süsteemsete riskide nõukogu, siis äh, koostöös on äh, võimalik mõjuhinnanguid teostada paremalt, loomulikult süsteemsete riskide nõukogu annab soovitusi tegutsemiseks, kuid me püüame analüüsida ka meie soovituste mõju majanduskasvule ja majandussüsteemidele üldisemalt. näiteks süsteemsete riskide nõukogu töö üheks oluliseks elemendiks ongi just äh, liikuda vastutuult, äh, ehk siis äh, esitada soovitusi ja teha seda ka siis, kui asjad lähevad hästi, selleks, et äh, parimal võimalikult, võimalikul moel tegutseda siis, kui hakkavad koonduma riskid. kõik see peaks pikemas perspektiivis toetama majanduskasvu. aga mis puudutab ähm, teadusliku nõuandekomiteed, siis see on minu meelest äärmiselt oluline, pidades silmis, silmas meie väljakutseid. me peame tagama sõltumatute seisukohtade ja osavate majandusanalüüside kaasamise äh, süsteemide, süsteemsete riskide nõukogu hinnangutesse ja mina isiklikult äh, ootan sellelt nõukogult päris palju, äh, nagu näiteks Martin Helvik, kes on nimetatud äh, teadusand-, teadusliku nõuandekomisjoni äh, äh, esimeheks on tegelenud süsteemsete riskide hoiatustega pangandussektorist väljaspool juba mõnda aega, sellised isikud on äärmiselt väärtuslikud ja oleksid olnud äärmiselt väärtuslikud ka omal ajal, kui meil oleksid olnud juba kriisi reageerimisstruktuurid omal ajal paigas mis puudutab teadusliku nõuandekomitee liikmete valikuprotsessi, siis see on äärmiselt põhjalik olnud ja laiaulatuslik ja nii nagu ka meie süsteemsete riskide nõukogu puhul, me saame mitmeid äärmiselt kvaliteetseid taotlusi erinevatele ametikohtadele ja, erinevatel akadeemikud, äh, äh, näiteks akadeemikuid, kellel olid äh, väga laiaulatuslikud teadmised erinevates asjakohastes valdkondades, nii et me arvame, et teaduslikust nõuandekomiteest on tõesti palju kasu. jah, me teame, et kaks küsimust esitati teile ja küsimused olid algselt mõeldud härra Kingile, võib-olla härra King, soovite teie siis ka mõned sõnad öelda nende küsimuste kohta? ma teen tõesti lühidalt, tegemist on äärmiselt tähtsa küsimusega. reguleerimine äh, on süsteem, mis äh, on väljakutse, mis seisab kõikide ees, kes tahavad äh, järelevalvet teostada. selliste institutsioonide võim vajab hoolsat, vajab väga habrast tasakaalu ja seetõttu Teaduslik Nõuandekomitee äh, võib tõesti teha suure panuse, mina tunnen Martin Helvegit juba mõnda aega ja kui te oleksite küsinud äh, minult, äh, kes sobib sellesse ametisse kõige paremini, oleksin mina valinud just nimelt tema. sellepärast, et ta on akadeemiliselt suurepäraste teadmistega, tema teadmised pangandusvaldkonnas on äärmiselt põhjalikud ta teab kõike, äh, mida me oleksime pidanud teadma enne kahe tuhande seitsmendat aastat ja tema, ta on äärmiselt tugev isiksus. ja mis puudutab kapitaliturgu, ma arvan, et järelevalve usaldamine piiritult äh, ei ole õige lähenemine. järelevalve suutlikkusel on ka oma piirid, kui Citibank juhid New Yorgis ei suutnud riske analüüsida, siis järelevalve teostajad tõenäoliselt ei suutnud seda samuti teha. me peame kandma hoolt selle eest, et pangandussektori struktuur äh, samuti oma rolli mängiks ja see struktuur peab olema selline, et finantsturu tegutsejatel on piisavalt stiimuleid, et arukalt tegutseda. ja järelevalve ei aita hüvitada puudujääke, mis tulenevad valestruktuurist, see oleks nagu võitlus tuuleveskitega. jah, järelevalve on äärmiselt oluline, kuid järelevalvest üksi ei piisa, ka struktuur on tähtsal kohal. suur tänu! ja nüüd äh, meie algse küsimuste esitamise kava juurde, Silvi Kular, palun! suur tänu! ja suur tänu, härra King, ka teile vastuse eest, teie vastus oli äärmiselt selge ja seetõttu oli see mulle eriti meeltmööda. aga härra Andrea Enria, mul on teile sama küsimus. riigivõla ja panganduskriisi vaheline seos, ma räägin siin erinevate kolleegide nimel, öeldes, et meile meeldib, et te rõhutasite stressiteste ja te nõudsite, et stressitestid peavad olema rangemad kui eelmisel aastal. on ka hea, et nõuate konkreetseid meetmeid äh, riikidelt pärast äh, stressiteste ja minu küsimus oleks, äh, mida te siis teete, kui tulemused juuni lõpus laekuvad? siis on teil ülevaade olukorrast ja ma mõistan, mida ütles härra King, olukord ei ole mustvalge, sugugi mitte, on ka erinevaid halle varjundeid, kuid kui kaugele kavatsete minna, kui teile jääb mulje, et mõni liikmesriikidest, võib-olla mõni suur liikmesriik ei käitu nagu kord ja kohus ja, ja kui neile ei meeldi, kui Euroopa Liit sekkub nende siseriiklikesse küsimustesse, kas te piirdute äh, ainult soovitustega või pöördute meie komisjoni poolde? Äh, teil on selleks pädevus ka, milline on teie arvates stressitesti järgne faas? suur tänu selle küsimuse eest, stressitestid võtavad äh, peaaegu kogu minu aja, äh, sellepärast et andmed on hakanud juba laekuma ja nüüd me oleme alustanud andmete analüüside, analüüsimist. ja oma vastuses ma selgitaks teile natuke asja, me praegusel hetkel äh, moodustame öö, ekspertide nõukogu, süsteemsete riskide nõukogust, Euroopa Keskpangast, Euroopa Panganduse järelevalvajate hulgast ja meil kulub mõnda aega, võib-olla kuus nädalat selleks, et individuaalsete pankade tulemusi hinnata, seda pole kunagi varem tehtud, tegemist on esmakordse sellise protsessiga Euroopas, järelevalve teostajad saavad analüüsida neid vastuseid, andmeid erinevatest pankadest, mis tegelikult kuuluvad teiste järelevalvajate vastutusalasse Äh, tegemist on täiesti uue protsessiga ja me praegusel hetkel töötame välja metoodikad äh, selleks, äh, et tabada, tagada usaldusväärsed tulemused ja ühtlane lähenemine. Teie küsimus mis juhtub siis, kui tulemused on avaldatud ja kuidas tagada tegutsemine pärast neid tulemusi. kõigepealt, nagu te isegi ütlesite, me pöördusime liikmesriikide poole, et neil oleksid äh, omaenda äh, meetmed paigas. Äh, meie, kui te, kui stressitest näitab läbikukkumist, siis ja pank ei suuda täiendavaid varasid koguda ja keegi ei suuda neid pakkuda ja pank siis lihtsalt äh, kukuks läbi, siis äh, oleks tegemist kriisiga, mille me oleme ise tekitanud ja see oleks vastuvõetav. Äh, nii et äh, ennetavad meetmed peavad olema paigas juba enne stressitesti tulemuste avaldamist. mida me ootame, mida me eeldame, on see, et pank nõustub pädeva järelevalveasutusega ja asutakse koostama plaane puudujääkide kõrvaldamiseks mis äh, on stressitekstis äh, välja toodud. me ei ole neid asju veel üksikasjalikult läbi rääkinud, äh, kuid ma, me eeldame, et tegemist võiks olla ajavahemikuga umbes kuus kuud ja selle kuu kuu jooksul tuleks tegutseda pärast seda kuud kuud või aasta lõpupoole. meie järelevalvenõukogu järelevalvajate kogu tuleb uuesti kokku kokku ja analüüsib neid astutud samme. kui tegutsetud pole, äh, siis vaatame, millised äh, vahendid on meie käsutuses selleks, et tagada meetmete võtmine. kuid kõigepealt ma loodan, et meil on vahendeid, mida kasutada, te ise viitasite võimalusele teie komisjoni Euroopa Parlamendi poole pöörduda, aga jah, me võime äh, esitada ka soovitusi, on mitmeid äh, vahendeid, mida me saame kasutada, aga iseenesest äh, juba stressitesti tulemuste avaldamine äh, iseenesest avaldab survet pankadele, pangad koguvad praegusel hetkel juba kapitali selleks, äh, et kui stressitesti tulemused avaldatakse, on nad juba ette valmistunud selleks ja oma kodutöö ära teinud värske kapitali osas nii et äh, tegemist on jällegi äärmiselt äh, olulise küsimusega ja ma olen nõus äh, härra Kingiga, et meie olukord pole sugugi mustvalge ja järelevalve teostaja võib pangas tuvastada puudujääke, probleeme riskide haldamise osas, riskide hindamise osas ja hoolimata sellest, et pangad võib-olla stressitestis läbi ei kuku, äh, tuleb siiski äh, teatavaid järelevalvevahendeid kasutada selleks, et neid puudujääke kõrvaldada ja võib äh, ka juhtuda, et mõned pangad jäävad lävist allapoole ja kuna meie võrdlussüsteem kapitali küsimustes on äärmiselt range, siis võib-olla nendel pankadel on äh, võib-olla äh, piisavalt palju teistsuguseid kapitaliinstrumente, äh, mida nad saavad ära kasutada ja tagada piisava reaktsiooni puudujääkide kõrvaldamiseks. nii et tegelikult oluline on ka see, kui kiiresti kapitali suudetakse, uut kapitali suudetakse koguda, me peame kõike seda üle vaatama. jah, suur tänu! ja nüüd jällegi küsimused Mervin Kingile ja Sven Kiigold Roheliste nimel kõigepealt, palun Sven! suur tänu ja ka minu poolt tere tulemast meie komisjoni aitäh, et te tulite, loodame, et tulete ka tulevikus korrapäraselt meie komisjoni mul on tegelikult üks võtmeküsimus, kuidas süsteemsete riskide nõukogu osaleb Euroopa Komisjoni töös? Äh, meil on äh, finantsturu õigusraamistik, äh, kus on erinevalt makrotasandi elemendid, me teame, et Euroopa Keskpank teeb oma lobi, lobitööd siin väga aktiivselt, me võtame nende arvamuste arvesse mõnikord, mõnikord mitte, vabandust, Silvi, aga teame, et äärmiselt oluline on see, et makrotasandi usaldatavus küsimused õigusloomeprotsessis oleks arvesse võetud. me meil on just uus direktiivi ettepanek, mis käsitleb äh, kinnisvaraturgu, mis äh, oli just üks olulisi tegureid kriisi tekkimises äh, paljudes liikmesriikides ja kuidas siis on sellised elemendid kajastatud tuleviku õigusloome ettepanekutes ja kas teie arvamusi võetakse arvesse, kuidas võite teie kaasa aidata selliste vajalike seoste õigusloomelise arvesse võtmise protsessile. jah, loomulikult äh, meie organisatsioon on eksisteerinud ainult äh, paar kuud, nii et me pole veel õigusloome protsessis aktiivselt osalenud, aga oma äh, avasõnavõtus ma tõin juba ühe väga konkreetse näite selle kohta, mis puudutab kapitali reguleerimist ja kapitalimääruse ülevaatamist, siis meie võime aidata kaasa sellele, sel moel, et esitame makrotasandi usaldatavuse järelevalve kohta ettepanekuid ja ja see, me oleme väga teadlikud sellest ülesandest ja me oleme valmis aitama kaasa sellele, et Euroopa tasandi õigusloojad äh, äh, et esitada neile nõuandeid selliste valdkondade kohta, mis on seotud meie töövaldkonnaga Äh, näiteks makrotasandi usaldatavus. ja kui see protsess võib osutuda järelevalveks, äh, kui tegemist on asjaoludega, mis muudavad meie töö kas liiga keeruliseks või teostatamatuks, siis loomulikult ütleme me äh, valjul häälel välja, mida me arvame ja loomulikult ka meie esimees osaleb sellistel töökohtumistel. kas äh, teil on süsteemne lähenemine, äh, kas teid äh, konsult-, teiega konsulteeritakse lähtuvalt mõningatest eeskirjadest, olles teid kohtunud, siis ma usun, et komisjon saaks kasu, kui ta kuulaks, mida teie ütlete, äh, aga meil oleks ka huvitav teada, kas te olete kohtunud komisjoniga selleks, äh, et äh, arutleda selle üle, kuidas teiega konsulteeritakse õigusloome protsessis ja me tahaksime teada, kas tulevikus on oodata süstemaatilist koostööd, jah? meie volinik oli Reen, on meie nõukogus ja juhtkomitees, nii et äh, meie suhtleme otseselt temaga ja tema võtab ühendust komisjoniga ja meie arvates äh, tegemist on väga tõhusa koostööga, jah, aga ta ei vastuta finantsturu reguleerimise eest, ütleb äh, härra Kiigold. härra King vastab, et ei, aga tal on tihedad sidemed nende inimestega, kes vastutavad selle valdkonna eest, me ei kui meie süsteemsete riskide nõukogul on midagi, mida e-, edasi öelda, siis me kindlasti seda ka teeme. ja proua Pools ütleb, et täna hommikul toimus konverents ja mina ja Andrea olime seal, võib-olla Andrea soovib seda kommenteerida. härra Andrea Henria, jah, loomulikult meie määrus võimaldab meil esitada soovitusi ka õigusloome jaoks komisjonile me ei ole siin veel rääkinud, äh, kas meil peaks olema korrapärane erinevate seaduste direktiivide ülevaatamine, kui tegemist on äh, ettevalmistamisel olevate äh, direktiividega ja kas meil on vaja mingisugust konkreetset struktuuri selle jaoks, meie institutsioon on veel uus, alles lapsekingades ja eks me vaatame, kas on selliseid ettepanekuid, mille puhul oleks vaja meie, meie see panust kuid meie arutelud on, on, on vägagi äh, sisutihedad, me rääkisime siin juba kapitalipuhveritest, Basel kolmest Euroopas, ja kõikides nendes aruteludes on austatud süsteemsete ja on võetud arvesse ka süsteemsete riskide nõukogu rolli ja äh, me peame leidma ühise seisukoha selles valdkonnas ja nagu Mervin ütles, äh, on veel küsimusi, mis meie seisukohast on muret tekitavad, aga ma usun, et vahendid äh, meiepoolse panuse tegemiseks on olemas, teil on õigus, kui juhite tähelepanu sellele, et äh, võiks olla ka struktuur äh, selliste küsimuste äh, ka töötamiseks ja ma pean teile vastama ausalt, et ei, sellist struktuuri praegusel hetkel veel pole, kuid ma usun, et keskpikas perspektiivis peaksime välja töötama mooduse, kuidas äh, ka makrotasandi usaldatavusperspektiivi õigusloome töösse sisse tuua süsteemselt. ja Keis Svenberg Euroopa konservatiivide reformistide hulgas. suur aitäh, ECR-i nimel tahaksin küsida ühe küsimuse, mida Jean-Paul juba puudutas. ehk siis ma tahaksin rääkida FSB hiljutisest raportist, kus räägiti varipangandusest ja öeldi, et see on seotud krediidi vahendamisega, kuid mitte ainult sellega, tegelikult kõikide tegevustega, mis ei jää tavapanganduse alla ja ma tahaksin seetõttu küsida kolme ilmselge puudujäägi kohta, mis praegu pangasüsteemis on. kas teie Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogus arvate, et regulatiivne arbitraaž tulevikus suureneb ja äh, kuidas äh, võetakse, äh, mida võetakse ette krediidivahenduse suhtes, eriti arvestades Baseli kolmandat direktiivi? ning eraldi tahaksin ma küsida äh, mida te kavatsete teha just nende krediidivahendajatega, võttes arvesse, et nende tegevus on tahtlikult ebaselge, aitäh! aitäh, Maarja Draagi rääkis meile sellest täna hommikul, aga nüüd siis äh, sõna sulle, Andre. aitäh! ja tõepoolest, Andrea on ekspert, nii et äh, tema alustab vastamisega. selge. selge. mis puudutab varipangandust siis minu meelest on tegemist äh, küsimusega, mis tegelikult praegu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu pädevusse ei kuulu, kuigi me praegu äh, ko-, paneme kokku sellist komiteed, mis äh, nende küsimustega tegelema hakkab, seda siis tehnilises plaanis. ja nagu ma ütlesin juba alguses, on kõige tähtsam koguda varipanganduse kohta infot nagu proua esinaine ka meelde tuletas, rääkis Marina Draghi sellest juba täna hommikul ja ütles, et varipanganduse sektor on mitmekesine ning kuulub erinevate riikide jurisdiktsiooni alla ja seetõttu ei ole väga lihtne välja töötada ühtset lähenemisviisi või ühtset raamistikku. mina isiklikult olen rõõmus, et varipanganduse alal mingeid samme astutakse ja ma arvan, et tegemist on vastutusega, mis jaguneb Euroopa järelevalveasutuste ning ERSB, ESRB vahel. ja peale selle tahaksin öelda, et varipangandus on justkui oksümoron, sellepärast et kõik, mis on pangandus, võib teoreetiliselt olla varipangandus, vähemalt järelevaataja silmis on see nõnda. ja seetõttu peame me pidevalt hindama süsteemse riski olemasolu ka väljaspool pangandussektorit. enne arvasime me, et riski ülekandumine ühelt pangalt teisele on süsteemse riski tekke põhiline põhjus ja tegelikult see ongi nii, kuid me ei saa jätta tähelepanuta ka seda, et järelevalvetöö ei toimu mitte ainult pangandussüsteemis, et see ei saa toimuda ainult seal, sest riskid tegelikult tekivad ka väljaspool äh, pangandust ja praegu me viime läbi tehnilist analüüsi, mis võimaldaks äh, meil kõiki riske, mis aitavad kaasa süsteemse riski tekkele, tuua ühise nimetaja alla. meie teine eesmärk on tõkestada ja piirata neid tegevusi, mis süsteemset riski tekitavad ja see tähendab seda, et äh, asutused ja institutsioonid peaksid olema paremini, äh, parema järelevalve all. kuid äh, nagu hommikul juba öeldi, on tegemist väga keeruka teemaga ja selle probleemi lahendamiseks läheb kaua aega asi ei ole mitte ainult selles, et süsteemsed riskid tekivad erinevates institutsioonides korraga, vaid ka selles, et tihti teevad institutsioonid koostööd millel on pangandus, panganduslikke elemente ja mis omakorda tekitavad uut süsteemset eh, riski. ja selles valguses tuleb muidugi ka vaadata, mis toimub varipanganduses. tegemist on väga raske ülesandega, kuid eh, ma arvan, et selle ülesande tegemine on, eh, teostamine on siiski võimalik, praegu me kogume empiirilisi andmeid, mille alusel siis saab teha ettepanekuid tulevaseks poliitiliseks tegevuseks. aitäh! tõepoolest äh, ma leidsin, äh, ma otsustasin õigesti selles suhtes, kes vastama peaks. nüüd äh, esitab küsimuse Philippe Lambert ja ilmselt vastab sellele uuesti Andrea. või saab esimesena sõna Pascal? jah, siiski Pascal Campin. selge, ma tahaksin teie käest küsida tegelikult kahte asja kõigepealt eh, finantsderivaatide kohta, sest eh, mina olen selles eh, küsimuses raportöör. kas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kavatseb ette võtta kogu finantsderivaatide määruse ja analüüsida seda süsteemsete riskide seisukohast? luua kompensatsioonimehhanisme, meil on plaanis luua kompensatsioonimehhanisme, kas te võtate selles osas mingi seisukoha ja kui räägitakse sellest, milline on parim võimalik eh, süsteem eh, hüvitusmehhanismide jaoks, eh, siis kas teie arvates peaksid erinevad institutsioonid omavahel konkureerima, kas oleks vaja mingisuguseid piiranguid väljamakstavatele summadele? see on esimene küsimus. ja teine küsimus puudutab äh, nõndanimetatud üleilmset äh, puhvrit maailmamajanduses. Te räägite sellest justkui nii, justkui oleks seda puhvrit juba vähendatud. loomulikult on äh, riikidel suured võlad, tegelikult on ka eraisikutel võlad, mis järjest kasvavad nii et me tegelikult ju peame mõtlema, kuidas äh, neid riske maandada, võttes arvesse, et praegu on eraisikute laenude tase ajalooliselt kõrge. Teil on äh, kaks äh, instrumenti, mida te kasutada saate. mismoodi te neid instrumente kavatsete kasutada eraisikute võlakoormuse vähendamiseks? Andrea, kas soovid sellele vastata? aitäh! esimese küsimuse kohta, mis puudutas äh, finantsterivaates, siis äh, kui ma õigesti aru sain, äh, esitate te küsimuse selle kohta, mismoodi me suhtume õigusloomelisse teksti hüvitusmehhanismide kohta. loomulikult me töötame sellega, töötame ka börsiväliste finantsterivaatide küsimusega üldiselt ja ja keskse vastaspoole küsimusega loomulikult äh, on äh, ettevalmistamisel ka erinevaid õiguslikke äh, algatusi, mis on seotud just nende küsimustega ja loomulikult võtab meie nõukogu seisukohti ja arutab erinevaid õigusloomelisi tekste. ja me teeme seda alati, kui selline vajadus tekib aga ma tahaksin siiski rõhutada, et minu meelest, mina isiklikult ei arva, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peamine ülesanne on õigusloomeliste tekstide läbivaatamine. loomulikult on meil olemas mehhanism, mille abil saab tagada, et kui vastu võetakse mõni uus õigusakt või kui seda alles arutatakse, siis eh, saame ka meie seda teksti näha ja et meil on ka võimalik eh, seda arutada ja omalt poolt teha otsus eh, ka selle kohta, kas meil on vaja seda, seda teksti kuidagi kommenteerida. kuid praegu ei ole minu meelest meie nõukogul mingit eh, sellist sekkumise vajadust. kahtlemata võib eh, see vajadus tulevikus tekkida. ma loodan, et ma vastasin sellega küsi-, sellega küsimusele, kuigi ma ei tea ja mis puudutab seda, mis te küsisite tagatiste ähm, piiri, ülempiiri kohta, siis loomulikult on oluline, et äh, kõigi, äh, kõigi algatuste puhul oleksid kõigepealt olemas empiirilised tõendid. ja see, mida meie süsteemsete riskide nõukogu praegu kogub, äh, ongi empiirilised tõendid ning me esitame need tõendid vajadusel siis, kui, kui äh, esitatakse uusi õigusloomelisi algatusi. kui äh, tagatiste küsimus tekib äh, keskse vastaspoolealases arutelus või kuskil mujal, siis on meil oma nõukogus võimalik esitada empiirilisi tõendeid. ja me esitame neid kindlasti, kui seadusandjal on neist kasu mina tahaksin rääkida finantsvõimendusest, kui tohib. tegemist on väga suure väljakutsega. finantssektoris on finantsvõimendus vähenenud, kuid riigivõla puhul on võimendus suurenenud. ja mis puudutab erasektorit, siis tuleb vaadata, millise osaga erasektorist on tegu ja ka sellega, millise riigiga on tegu ja selle põhjal saab öelda, kas finantsvõimendus on pisut suurenenud või pisut vähenenud. üldiselt on alates finantskriisi puhkemisest olnud olemas finantsvõimenduse probleem ja on olnud ka see probleem, et riigivõlad ja eraisikute võlad on väga suured ning sellega seonduvad suured makromajanduslikud väljakutsed. intressimäärad on madalad ning keskpangad peavad äh, rahanduspoliitika kujundamisele äh, pöörama väga palju rohkem tähelepanu kui varem. Need äh, probleemid kestavad veel aastaid ja toovad endaga kaasa uusi potentsiaalseid süsteemseid riske. juhul, kui praegused madalad intressimäärad hakkavad tõusma siis muutuvad äh, võlgadega seotud probleemid veelgi tõsisemaks. nii et loomulikult ei alahinda ma neid probleeme ja ma arvan, et äh, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul tegelikult äh, ei ole instrumente, mille abil finantsvõimendust vähendada, kuid meil on võimalik välja anda hoiatusi ja juhtida isikute ja riikide tähelepanu neile väljakutsetele, mis on seotud finantsvõimendusega. kuigi ma ausalt öelda arvan, et kõik, kõikide riikide juhid teavad praeguseks neid probleeme väga hästi, sest viimased neli aastat oleme me kõik pidanud nende probleemidega rinde pistma. tegemist kahtlemata on väga suurte väljakutsetega, mis, mis on seotud probleemidega, mis tekkisid enne kahe tuhande kaheksandat aastat, mil puhkes finantskriis ja me petame ennast, kui arvame, et kriis on lõppenud, see kriis kestab veel aastaid aitäh, nüüd saab äh, sõna uuesti Kei, et esitada küsimus, millele võib-olla vastab äh, härra Marvin King. aitäh, ma arvan, et äh, mõlemad härrasmehed on, võivad sellele küsimusele vastata, küsimus on pigem selles, kes seda tahab teha. nüüd, kus me arutame Äh, piiriüleste pankade resolutsioonifondide küsimust, siis ma tahaksin kommentaari süsteemse riski seisukohast. mis te arvate, kas kakskümmend seitse ex-ante resolutsioonifondi oleksid heaks lahenduseks või oleks heaks lahenduseks üks ühtne fond? ja millised ähm, riskid äh, toob kaasa selline massiivne kapitali kogumine eriti mis puudutab eh, moraalset eh, ohtu ja seda, et tegelikult ei ole suudetud piisavalt rahastada majanduskasvu Euroopa Liidus. aitäh, sellele võin ma vastata väga eh, selgelt, sest mina pooldan resolutsioonirežiime ja juhul, kui meil on kakskümmend seitse erinevat skeemi, mis võib-olla ongi vajalik, võttes arvesse seda, kui erinevad on liikmesriikide õigusaktid, siis tuleb muidugi tagada, et need fondid toimiksid ühtemoodi. ma arvan, et see on võimalik siin ei ole mingeid suuri takistusi, sest äh, enamiku riikide järelevalveasutused äh, teavad ju väga hästi, milleks need fondid on mõeldud. Nad on mõeldud selleks, et äh, pakkuda mingit alternatiivi traditsioonilisele pankrotimenetlusele sest kui kõik võlausald-, võlaandjad, võlgnikud korraga välja kuulutavad pankrotti, siis toob see kaasa väga suuri probleeme hoiustajatele nii et eh, iseenesest ma pooldan neid alternatiivseid režiime või skeeme mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas, kuid ma arvan, et nad peavad eh, toimima võimalikult eh, ühtemoodi. samas ei ole ma selle poolt, et meil oleksid resolutsioonifondid, ükskõik, kas need fondid oleksid riiklikud või üle-euroopalised ja põhjus on väga lihtne. Te viitasite siin sellele, et pangad võiksid kohe öelda, see on meie raha, selle abil ostetakse meid välja ja äh, kui me praegu looksime sellise fondi, olgu siis mõnes liikmesriigis äh, või äh, ka kogu Euroopas, ja kolmekümne viie aasta jooksul tõesti ei tekiks uut suurt probleemi, mis on täiesti võimalik, siis kolmekümne viie aasta pärast tekiks küsimus, et kellele see raha siis kuulub ning pangad tõenäoliselt nõuaksid, et sellega aidataks just neid. ma arvan, et see on moraalselt vale üks probleem, mille me kindlasti peame Euroopas lahendama, tegelikult kogu maailmas lahendama, on, on see, et pangad on muutunud liiga julgeks, nad võtavad ähm, julgeid riske ja on täiesti kindlad, et äh, kui midagi läheb valesti, siis äh, maksavad maksumaksjad äh, selle probleemi nagunii kinni. nii on see ju seni olnud ja selleks, et seda olukorda muuta, oleks vaja väga selget resolutsioonimehhanismi, mis selgelt näitaks, et tegelikult saab äh, teha ka nii, et äh, võlad ja kahjumid maksavad kinni äh, krediitorid ja mitte lihtsalt tavalised maksumaksjad ning et pangad õpiksid sellist, sellist lahendust ka eeldama. aitäh! nüüd, kui me oleme ära kuulanud need küsimused, loen ette, kes veel äh, soovib sõna. meil on veel kuus sõnasoovijat ja esimesena saab sõna Hans-Peter Martin. Hans-Peter Martin. suur aitäh. ma arvan, et äh, et ma olen saanud seni juba väga häid vastuseid, kuid nüüd ma tahaksin rääkida öö, ähm, oma küsimusest ja küsida Mervin Kingi käest veel pankade kohta. Te rääkisite suurte pankade, pankade vastutusest, aga mina tahaksin äh, rääkida sellistest riikidest nagu Iirimaa, Island ja Austria nende SKT-st. kui äh, teil on mingit aimu sellest, milliseid künnisväärtusi võiks seal kehtestada, siis võiksite sellest meile rääkida ja teine küsimus puudutab Basel kolme kapitalinõuete direktiivi. juhul, kui äh, seda äh, direktiivi rakendataks tõesti väga rangelt, siis tegelikult äh, seaks Euroopa ebasoodsasse olukorda võrreldes USA-ga esimese küsimuse kohta ütleksin ma, et tähtis on aru saada, et peaaegu iga panka võib nimetada selliseks, mille läbikukkumist lihtsalt ei saa lubada, sest iga panga kokkuvarismine ja täielik pankrot võib kaasa tuua ahelreaktsiooni ja seetõttu me võime peaaegu iga panga puhul öelda, et selle panga päästmine on riigile hädavajalik. nii on see olnud USA-s, Euroopas, näiteks Suurbritannias. kõik riigid, kes on kriisi olnud haaratud, on kannatanud täpselt sellesama probleemi all, et pank on süsteemile liiga tähtis, et lasta tal läbi kukkuda või äh, pankrotistuda. ning äh, kogu maailm püüab äh, praegu leida sellele probleemile lahendust, püütakse kehtestada rahvusvahelist resolutsioonimehhanismi, kuid väga raske on jõuda selleni, et meil oleks ühtne õiguslikult siduv mehhanism, mis sobiks kõigile ennekõike ootame me praegu seda, et riiklikud järelevalve regulatiivasutused sooviksid teha koostööd. et me leiaksime sellise ühise lahenduse me ei saa lubada olukorda, kus rahvusvahelised pangad muutuvad nii suureks, kus nad ähm, on suuremad kui mõne riigi majandus või tegelikult äh, isegi kui äh, kogu Euroopa majandus, see oleks äh, väga ohtlik. aga mis puudutab künnisväärtusi, siis kõige tähtsam on see, et me võimaldaksime pankadel laseksime pankadel vajadusel pankrotistuda, ilma et sellest tekiks süsteemne risk või süsteemne oht. väga tähtis on ka see, et meie Euroopas räägiksime läbi USA kolleegidega ja püüaksime saavutada kokkulepet kapitalinõuete kohta ning äh, süsteemselt äh, tähtsad äh, finantsinstitutsioonid on siinkohal eriti olulised, nende kapitalinõuded on eriti olulised ja oluline on saavutada rahvusvaheline koostöö ja kokkulepe ning oluline on see, et Euroopa kõigepealt kokku lepiks. tähtis on ka aru saada, et need riigid, mis soovivad suuri pank-, panku toetada oma SKT huvides peavad võib-olla lõpuks ikkagi alla vanduma. kui me vaatame Islandit ja Iirimaad, siis me näeme seda ju selgelt. Neil riik, need riigid tegid vea, kui nad lasid oma pankadel nii suureks kasvada. sest tegelikult eh, ei olnud ju üldse võimalik, et Iirimaa või eh, Islandi maksumaksjad suudaksid neid panku välja osta. ja tagajärjed ongi nüüd käes ja me kõik teame, millised need on võib-olla tõesti on riike, kes ei suuda saavutada rahvusvahelise tasandi kokkulepet, kuid oma riigis peavad nad ikkagi mingi kokkuleppe saavutama, kuidas lahendada see liiga suurte pankade probleem. see ähm, küsimus on valus ja see tuleb lahendada. juhul, kui me seda ei lahenda, siis kümne, kolmekümne, viiekümne aasta pärast, kui tekib uus suur kriis, vaatavad inimesed tagasi eh, kahe tuhande üheteistkümnendasse aastasse, ütlevad, et eh, inimesed eh, toona ju teadsid, milles probleemid on ja nad ei püüdnudki neid lahendada. sellega lükkame me probleemi lahendamise lihtsalt järgmiste põlvkondade kaela. me ei saa seda teha, meil on vaja lobitööd, meil on vaja rahvusvahelist kokkulepet ja on vaja see probleem lahendada. selleks, et me juba praegu ei külvaks seemet järgmisele kriisile. aitäh! aitäh ja härra Werner Langen. suur aitäh. ma olen ära kuulanud äh, vastused äh, härra Kafanile ja proua Gularile härra Andrea äh, vastas nendele küsimustele, rääkis õigusloomelistest menetlustest ja ma kuulasin väga tähelepanelikult ka seda, mida härra King just praegu ütles. ehk siis, et äh, siiamaani ei ole olnud olemas äh, mehhanismi, nende suurte äh, probleemide lahendamiseks. et tegelikult ei ole mehhanismi Iirimaa või Islandi probleemide lahendamiseks. Societe General ja sealsed üles, üleostmised Saksa äh, pankade küsimus, äh, siin on veel palju arenguruumi. aga tegelikult küsida tahaksin ma midagi hoopis muud ja see puudutab stressiteste. stressitestide kohta juba küsiti, aga mina omalt poolt tahaksin küsida, kuidas need stressitestid üldse on äh, tehtud? Basel kahte pole osad riigid veel üldse rakendanud. siin on omakapitali küsimus, väga pikk üleminekuaeg, mõnikord isegi kümme aastat ja mõned äh, tegevused jäävad, äh, mõned otsused jäävad ikkagi riigi enda pädevusse. nii et äh, kui te viite läbi stressitesti ja avaldate tulemused kuue järgmise kuu jooksul, siis te tegelikult kasutate alusena ju baasel kolm kapitalinõuete direktiivi ja jätate mõnel juhul arvestamata üleminekuaja, mis tõesti võib kündida kümne aastani. nii et kas siis Euroopa Pangandusjärelevalveasutus võib äh, teha mingeid järeldusi ka konkurentsimoonutuste kohta. meie siin oleme hõlmatud otsuste tegemisse. jah? ma saan aru, et aeg on otsas, aga ma ikkagi tahaksin lõpetada. miks on Euroopa Investeerimispank otsustanud, et omakapitali nõuded on sellised, mis võivad kaasa tuua konkurentsimoonutuse, ma ei saa sellest aru. Andrea. aitäh. aitäh ka selle küsimuse eest, sest see annab mulle võimaluse eh, pikemalt seletada, milline see otsus tegelikult on. kõigepealt me peame aru saama, et eh, õigusloomes on defineeritud kapitali mõiste ja kapital selline kapitali definitsioon on tegelikult äh, diskvalifitseeritud, sest äh, turud ei pea hübriidinstrumente enam äh, sobivaks kaitseks potentsiaalse kahjumi vastu. tegelikult ju järelevalveasutused ise sõlmisid eelmise aasta novembris kokkuleppe ja ütlesid, et meil on vaja uusi reegleid ning et kapitali definitsioon äh, peab olema seotud äh, äh, teistsuguste instrumentidega, et see definitsioon peab muutuma. vastavalt Baseli komitee ettepanekule ja regulatiivasutuste ettepanekutele lepitigi kokku, et meil on vaja üsnagi pikka üleminekuaega. ja seda tehti sellepärast, et muidu halvataks võib-olla täielikult äh, see nõrk äh, majanduskasv, mis Euroopas oli tekkinud. ja meie ei saa minna vastuollu nende otsustega. seetõttu me ei olegi rakendanud baasel kolme äh, definitsiooni. me selgitasime selle asemel hoopis pikemalt lahti olemasoleva, olemasoleva definitsiooni ja oleme seda nüüd kasutanud, kusjuures me leiame, et see definitsioon on äh, piisavalt selge vastavalt baasel kahele, mis rakendus esimesest jaanuarist. nüüd äh, on meil olemas dokument, mis ütleb, et see definitsioon on tegelikult küllalt sarnane sellele, mis jõustub esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist. ja see tähendab seda, et et isegi hoolimata kõikidest nendest üleminekumeetmetest, mis praegu kehtivad ja võttes arvesse äh, stressitesti tähtaega, milleks on kolmekümne esimene detsember kaks tuhat kaksteist, saame me tegelikult äh, ikkagi ka äh, praegu nõuda, et kapitalid, et pankadel oleks olemas äh, sobiv kapital selleks kuupäevaks, mil jõustub uus kapitalinõuete direktiiv kuid eh, me teame, et eh, uus süsteem Basel kolme alusel jõustub aastal kaks tuhat kaheksateist ning see on palju karmim olemasolevast. tähtis on see, et eh, me saaksime stressiteste kasutada samamoodi, nagu seda teeb praegu USA ja meie jaoks on oluline ka see, et tulemused oleksid usaldusväärsed ja et neid usaldaks mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailm. me peame tagama, et meie pangad millel riigi, suure riigivõla tõttu on paljudes riikides väga raske, et eh, me peame aru saama, et meie pankadel on rahastamisega probleeme ning eh, suur osa rahastamisest eh, tuleb tegelikult ju väljaspoolt Euroopat, ka USA-st. see tähendab, et meil on vaja usaldusväärseid tulemusi, mida tõesti mõistetaks ja aktsepteeritaks ka rahvusvaheliste investorite seas. nii et me oleme minu meelest teinud õige otsuse ehk siis otsustanud äh, selliselt, et me tegelikult ei rakenda veel täielikult baasel kolme, mis jõustub aastal kaks tuhat kaheksateist. aitäh, järgmine küsimus, palun. Jan Pangu. Äh, aitäh, minu küsimus on suunatud härra Kingile. paljud pankurid usuvad, et äh, riigivõlaga on, riigivõlast tuleneb suveräänne süsteemne risk, risk Ühendkuningriigis on see võrreldav paljude teiste Eurotsooni riikidega ja nii palju, kui mina tean, siis Inglise Pank on väga tõsiselt sekkunud selleks, et eh, nii-öelda pakkuda katet. kas te oskaksite meile rääkida, millises mahus seda on tehtud? ja kas sellega on suudetud ka Ühendkuningriigis riigivõla kriisi ära hoida või vähendada? ja teie, kes te olete Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aseesimees, milliseid õppetunde te olete õppinud sellest ja milliseid õppetunde peaks õppima Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu selleks, et riigivõla kriisi tulevikus Euroopas meil enam ei oleks ja, ja et see laheneks. me oleme äh, kaheksasaja miljardi naela väärtuses äh, nii-öelda tagatisi mm, äh, välja ostnud, see on selline kvalitatiivne rahanduspoliitiline samm tagamaks selle, et raha ikkagi pakutakse pankadevahelisel rahatulul ja leiti, et see on oluline indikaator pangandusturul ja me leidsime, et ilma selliste välja, sellise väljaostuta, eh, et see on vajalik meie nii-öelda rahanduspoliitikas. Ehm, eh, mis puudutab ehm, riigivõla riski, siis eh, tegelikult mõjutas seda Eh, küsimust eh, uue valitsuse eh, otsus astuda konkreetseid samme selleks, et vähendada riigivõlga ning just valitsuse poolt astutud sammud on need, mis mõjutavad seda, kuidas turud tunnetavad riigivõlakriisi probleemi, mitte ei ole need teised sammud olnud selle taga. aitäh! ja nüüd eh, jälle küsimus Mervyn Kingile, härra Klintsilt. palju tänu. finantssektor on eh, tegelikult laias laastus muutunud eh, oma iseloomult globaalseks ning seetõttu, kui vaadata süsteemseid riske vaid Euroopa seisukohalt, saab ainult osalise vastusse. seega tuleks teil arvesse võtta ka teiste maailma riikide olukorda arvesse võtta, eriti olukorda USA-s. kas teil on äh, võimalus äh, meile juba anda teada selle kohta, kuidas te kavatsete koostööd tegema, teha USA-ga? ja arutelude põhjal, äh, kui te olete jõudnud mingisugusele otsusele mingite otsuste osas ähm, ja kui ähm, nii-öelda see mõjub inimestele niimoodi, et, et see toob Eh, kaasa negatiivse mõju turgudele, siis kuidas te kavatsete sellega toime tulla? härra King, esiteks tõepoolest, eh, finantssektor on oma iseloomult globaalne ning eh, see on ka üks panganduse finantssektori kriisi nii-öelda põhjustajaid ja, ja samas see mõjutab ka kapitali liikumist Aasia-Euroopa riikide vahel, ühed, kes äh, nii-öelda rohkem säästavad ja teised kulutavad ja meie süsteemsete riskide nõukogus ei saa äh, nii-öelda teeselda, et äh, kõik lõpeb Euroopa piiridel, ei lõpe. ja me ei saa ignoreerida ülejäänud maailma. üks riskidest, mida mainisin ma ka oma avasõnavõtus, puudutas seda, kui kaua madalad intressimäärad kestavad ja, ja kuidas see mõjutab Aasia ja teiste väljaspool Euroopat olevate eh, tegutsejate käitumist. nii et eh, me peame ka sellest rääkima ja, ja ka oma eh, teiste kolleegidega väljaspool Euroopat suhtlema ja asja arutama. samas meil on piisavalt komiteesid juba loodud kriisi järel ja nüüd on aeg kätte jõudnud selleks, et inimesed avatult äh, ja ausalt üksteisega räägiksid, kas siis äh, omavahel või ametlikult, äh, nii härra Trichet kui mina kohtume oma vastaspooltega nii G kahekümne raames, Baselis üle kahe kuu G seitse kohtumistel, IMF-i koosolekutel, nii et meil on hulgaliselt võimalusi ja ka meie asetäitjad Eh, saavad kokku finantsstabiilsusnõukogu raames. Eh, samas ei tohi silmist lasta just seda perspektiivi, seda mainisite, nimelt riskide allikad, eh, meie tegevuste tulemused, kõik, kõige selle ju puhul on väga oluline mõista seda, et Euroopa on vaid üks osa suuremast pildist, tervikpildist. ja loomulikult Äh, äh, arutatakse seda, ähm, milline mõju võib olla äh, meie otsuste avalikustamisel. meie liikmed kindlasti ei, nii-öelda meelega ei lekita andmeid ka nii-öelda keskpanga presidendid seda ei tee, võib-olla poliitikud seda teevad, mina igal juhul loodan ja usun seda, et äh, kui laua ümber on lepitud kokku, et midagi on konfidentsiaalne, siis see nii ka jääb. senini vähemalt on äh, see niimoodi olnud. jah, ka meie komisjoni juhatuse mõningad äh, otsused on konfidentsiaalsed ja, ja need, kes on, kuuluvad nii-öelda sinna, pange just kõrva taha viimase vastuse Äh, viima-, viimase vastus, vastuse sisu. ja nüüd äh, lõpuks saab sõna härra Mitchell, aitäh, proua esimees, mina tahaksin esitada ühe küsimuse härra Enriale. kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu öö, äh, öö, soovib midagi teha, kas siis ei peaks olema inimesi laua ümber vähem, et sellest ei tuleks lihtsalt jututuba? ja see, mis puudutab äh, seda, et maksumaksjad peavad äh, Iiri pangad äh, välja maksma, protsendid on järjest suurenenud, üle saja protsendi on seda, need juba, aga samas me ei saa tulu näiteks kinnisvaraturult, eelarve puudujääk on suur. ja, ja need on olulised küsimused, samas on oluliseks küsimuseks ka palka, pankade kapitaliseeritus paljud ütlevad, et vastuseks on äh, Baseli kokkulepped, minu küsimus on nüüd selline. me oleme sada kolmkümmend miljardit vist välja maksnud Euroopa Keskpangast, ma saan aru, et see on selline neljateistpäevane faas, aga kas see aitab teie arvates usaldust taastada? võib-olla mõned asjad peaksid olema pikema perspektiivi peal välja ette nähtud sellise poole aasta, aasta peale, nii et et inimesed saaksid aru, et, et Iiri maksumaksja, maksumaksja ei pea mitte kõike kinni maksma. nii et võib-olla võiks mõelda ka keskpika ja pikema perspektiivi peale. Andrea, kas olete valmis vastama esimesele küsimusele? jah, tõepoolest, tegemist on suure hulga osalejatega, aga omalt poolt on see ka selle nõukogu tugevus, et kaasatakse kõik kõik osapooled, kes tegelevad makromajandusliku usaldusjärelevalvega. ja loomulikult tuleb hea seista selle eest, et asjast ei kujuneks välja lihtsalt jututuba ja see tähendab seda, et see nii-öelda meie tootmisprotsess peaks olema efektiivne, et määratakse kindlaks riskid ja lepitakse kokku sammudes, mida on vaja astuda selleks, et riske vältida probleemid ületada. ühelt poolt meil on see juhtkomitee, oluline organ, mis annab strateegilisi suuniseid, kus toimuvad strateegilised arutelud palju väiksemas ringis ja väga oluline on ka see, et need meie tehnilised rühmad oleksid ähm, paika pandud selliselt, et nad oleksid suutelised andma konkreetse sisendi süsteemsete riskide nõukogule. ja loomulikult kõik eh, need erinevad eh, riigid, osapooled peavad andma oma panuse selles, sellesse, et arutelude tulemusena astutakse lõppkokkuvõttes konkreetseid samme ja kriisi käigus räägiti väga palju erinevatest puudujääkidest. üheks puudujäägiks, mida mainiti, oli just see, et ei olnud ühte sellist kohta, kus oleks võimalik kõikidel osapooltel kokku tulla ja täiesti avameelselt arutada finantsstabiilsuse küsimuse. ja ma usun, et tänasel päeval on meil selline ümarlaud olemas, kus on võimalik tulla kokku ja, ja täiesti avameelselt asju arutada ning konfidentsiaalselt härra King. ja lubage omalt poolt ka vastata sellele küsimusele, mina ei ole väga suur, äh, suurte koosolekute ega ka väikeste koosolekute ähm, fänn äh, väga palju aega läheb selle peale ja, ja, ja see tähendab seda, et et vähem jääb aega mõtlemise peale. kriisi käigus tegelikult oleks, äh, on väga palju aega vaja ka selleks, et asjade üle järele mõelda. oluline on see, et need inimesed, kes tulevad kokku laua ümber, oleksid tõesti kõrgema tasandi äh, Eh, esindajad, eh, kellel on otsustusõigus. ja eh, mina olen näinud, et inimesed on olnud valmis väga palju aega ja tööd pühendama selle peale, et tulla kokku ja, ja püüda probleeme lahendada, kuna nad on näinud oma silmaga ka seda, kui kaugele probleemide ignoreerimine on viinud ja nüüd äh, ma ei taha sekkuda siin äh, Iirimaa ja Euroopa institutsioonide vahelisse arutellu, loomulikult Iirimaa inimeste ees on väga suured väljakutsed ja äh, siin tuleb kahe poolt, kahepoolselt maha istuda ja leppida kokku lahenduses. loomulikult võla tagasimaksmises on raske kokku leppida, kui see võlg läheb pikkade aastakümnete peale ehm, Ühendkuningriik on alati pigem olnud valmis ootama, selleks oleks pikama täht-, tähtajaga riigivõlg, mis on ennast õigustanud ka siinse kriisi käigus. ja meie oleme pankadele öelnud, et, et äh, pangad peaksid vähem tähelepanu pöörama või välja andma nii-öelda lühemaid laene loomulikult eh, see ei, eh, ei too nii palju raha sisse ja, ja pangad loomulikult tahaksid pigem rohkem raha teenida, aga aga lõppkokkuvõttes eh, on tulemus selline, et, et ükskord tuleb siis pöörduda jälle maksumaksjate poole, et, et, et sind kui panka välja ostetaks. nii et, et võla pikendamine on midagi sellist, Eh, mida nii-öelda kõik osapooled eh, siin kriisis kindlasti tulevikus kavatsevad teha. ja ma usun, et me kõik peame eh, selle sõnumi viima pankadeni, et tähtaegade pikendamine, pikemad laenud on õigemad. aitäh, tegelikult teoreetiliselt meil peaks, peaksime andma veel võimaluse üheks minutiks Bervanšile ja ECR-ile, aga kuna nad esitasid nii-öelda pikemad küsimused kui ühe minuti, mm, siis ma ei tahaks seda võimalust anda ja tänan väga kahte härrasmeest, kahte aseesimeest, nagu alati e, lõpupoole läheb just e, arutelu väga huvitavaks ja tuliseks aga e, ma pean seda meeles pidama, et kui ma järgmine kord teie, teid siia kutsun, et ma siis jätaksin meile natukene rohkem aega. aga nüüd teeme väikese tehnilise pausi, enne kui me läheme gei raporti arutelu juurde okay if everybody is back. suur tänu ja kui kõik on tagasi, lähme edasi meie päeva, päevakorrapunktiga number neli. tegemist on Kei Swinburne'i arvamusega auditipoliitika valdkond kriisi õppetunnid. juhtivkomisjoniks on õigusasjade komisjon ja palun okei okay,, ma annan sulle sõna, et sa saaksid muudatusettepanekuid tutvustada. suur tänu, proua esinaine, ma teen täna tõesti väga lühidalt äh, ja kõigepealt äh, esineksin vabandusega. meie päevakava on, või päeva, meie tegevus on olnud väga äh, pingeline, me, ja seda katkestas lihavõttepuhkus ja kompromisside tekstid on alles nüüd valvinud. me, ma olen siiski püüdnud hoida ühendust variraportööridega ja nagu te näete esitatud muudatusettepanekutest nii Econi kui ka Jüri poolt, äh, siis äh, muudatusettepanekutest tuleb välja väga erinevad arvamused äh, auditi kohta meie komisjoni ja, ja Jüri komisjoni vahel, nii et minu ettepanek oleks, et selles raportis Äh, me nõuaksime sõltumatuid mõjuhinnanguid, häid, kvaliteetseid sõltumatuid mõjuhinnanguid, nii et õigusloomeline ettepanek oleks alati põhjendatud ja meie eesmärgiks peaks kõikide muudatusettepanekute puhul olema kõrge kvaliteediga audit kõikides sektorites ja ma arvan, et läbimaks jooneks kõikides muudatusettepanekutes peaks olema ka see, et me tahame suurendada audititeenuste osalejate äh, arvu ka kohustusliku välisauditi puhul iseäranis. me peame olema samas äh, väga ettevaatlikud, äh, auditis osalejate arv ei peaks suurendama selliste auditite kulukust, Äh, ettevõtetele pärast äh, muudatusettepanekute läbiarutamist äh, saan ma leppida sellega, et auditi standard peaks kehtima kõikides sektorites, kuid finantsstandardite puhul peaks, peaksime me siiski tegema vahet nendel kahel erineval asjal me oleme rääkinud ka sellest, et audit käib käsikäes ettevõtete juhtimisega, aga äh, loomulikult auditist üksi ei piisa, ettevõtted peavad ise panema paika oma äh, standardid äh, ja audit, audiitorid on ainult lõppkontrolli teostajad, need on olnud meie mõttelõngad arutelude käigus variraportööridega ja nüüd olen ma valmis kuulama teie kommentaare, võtma neid arvesse, et kompromiss, muudatusettepanekud lõpule viia, kompromissettepanekud saadame laiale variraportööridele täna õhtul, et me saaksime neid homme arutada. ma vabandan, et me peame nii kiiresti tegutsema, aga loodetavasti õnnestub meil jõuda lähipäevil kompromissile. Äh, Astrid, kas räägid Ottomari nimel? jah, suur tänu, proua esinaine Svinborni arvamuses on, arvamuse seisukohad on väga teistsugused juri arvamustest ja ma arvan, et meie äh, ei liigu siin õiges suunas, äh, kui rääkida prioriteetidest. ehk siis äh, me peame mõtlema praktilistele asjaoludele, mitte niivõrd õiguslikele üksikasjadele. me ei taha mingisuguseid karme meetmeid, me peame ennekõike mõtlema sellele, et meie otsused ja meetmed peaksid olema ka realistlikud. me peame tegema järje, oma järeldused ka finantskriisist. ja muidugi peame tagama ka seda, et võetud meetmeid oleks võimalik ka kohaldada selleks, et äh, sektorit paremini äh, juhtida ja tulevikus äh, kriise vältida. ma olen esitanud muudatusettepaneku, nõudes, et auditireformi tuleks näha ettevõtete juhtimise laiemas raamistikus. minu meelest on tegemist äärmiselt olulise Äh, muudatusettepanekuga meie, me peaksime tegutsema ühtlaselt kõikides valdkondades äh, ja püüdlema ettevõtete heade haldustavade järgimise poole kõikides valdkondades iseäranes, pidades silmas äh, viimase paari aasta kogemusi. sellest lähtuvalt kutsuksin üles üldisema lähenemise kasuks otsustama, me ei peaks asju liigselt äh, killustama. suur tänu! Äh, väike viga, sellepärast et tegelikult äh, hoopis Ottomari nimel räägib Markus, mitte Astrid. sellest pole midagi, Astrid, saame siiski oma tööga ühele poole, aga nüüd sõna Markusele jah, kui proua Luling oma mikrofoni välja lülitab, siis äh, võtan sõna. jah, äh, härra Karas palus mul enda nimel sõna võtta, kuivõrd tema ise ei äh, ole veel meie keskel. loodetavasti ta jõuab varsti tagasi ja saab ka ise enda nimel muudatusettepanekuid esitada. nii et nüüd siis ma esindan teda ja kõige olulisem küsimus on kas äh, tegemist on ühe kriisilahenduse meetmega või on tegemist täiesti eralseisva, eraldiseisva teemavaldkonnaga. ja ma arvan, et me peame endale esitama selle küsimuse enne, kui me öö, äh, otsustame ükskõik millise lahendami-, lahenduse kasuks. auditi kvaliteet, kui on äh, selle meetme keskmes, kuid paistab, et roheline raamat ei äh, keskendu sellele ja teiselt poolt komisjonis räägitakse turu äh, keskendumist äh, neljale audiitorvaldkonnale, aga ja suurematele ühingutele, kuid kas äh, ka väikesed ettevõtted, kas neid kutsutakse, julgustatakse suurenema? ja kas tegemist on õige lähenemisega sellisel juhul? Need äh, on küsimused, millele soovib vastust äh, ka härra Karas läbirääkimiste käigus proua Swinburne'iga. ja siis äh, kohustuslikud äh, ähm, pakkumised, kas äh, on ka läbipaistvamaid süsteeme kui siin välja pakutud süsteem. me tahaksime rohkem läbipaistvust turule ja siis äh, ühisauditid paljude liikmesriikide kogemused selles valdkonnas äh, ei ole sugugi mitte positiivsed, nii et äh, me ei tea, kas me peaksime tervitama seda äh, metoodikat ja seda soovitama või otse vastupidi. proua Svinburn jääb oma raportis selle meetodi osas väga reserveerituks ja senised kogemused äh, näitavad, et tegemist ei oleks meetmega paremuse poole. ja ma arvan, et avalikkus, neil on siin nii mõndagi öelda, kuid äh, kui me küsime, kas audiitorid vastutavad kriisi eest või mitte, see on väga oluline küsimus ja kui ei, siis äh, me ei pea reguleerima nende tegevust äh, nii, et äh, see muutuks otse vastupidiseks meie kavatsustele. kõik suured ettevõtted selle tulemusena tugevnevad ja keskmise suurusega audiitorid surutakse kõrvale ja kui me räägime rahvusvaheliste pankade äh, auditeerimisest, siis audiitorite vahetamine iga nelja aasta tagant ei paranda audiitorite äh, auditi kvaliteet selleks ajaks, kui panga struktuuriga lõplikult äh, tuttavaks saada, on neli aastat tõenäoliselt läbi, nii et see eeskiri minu meelest auditi kvaliteeti küll ei tõsta. ja võib-olla keegi peaks seda analüüsima. ja audiitoritel peaks võib-olla olema parim võimalus äh, ettevõtte olukorraga tutvumiseks. Äh, proua Peres, suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri, kuivõrd ta, ta on teinud ettepaneku kompromissmuudatusettepanekute kohta, mis äh, võimaldavad meil arutelusid pidada ja hoopis laiematel alustel kui proua raportööri algsed seisukohad seda võimendasid. ja nüüd äh, paar sõna ka selle kohta, kas äh, roheline raamat äh, tekkis kriisi tulemusena või mitte, audiitorid ei vastuta küll kriisi eest, kuid inimesed, kes teostavad auditit ettevõtetes, peavad seda ka tegema. nii et Äh, auditi teostajad ei ole sead-, ei, äh, ei saatnud omal ajal hoiatussignaale, olles teostanud auditi ja see on murettekitav. me tahame siiski näha seda, et audiitorid, ka suurte finantsasutuste audiitorid, äh, kui diplomaatilisemalt, diplomaatiliselt väljenduda, Äh, täidaksid äh, oma rolli, loomulikult äh, neil on oma roll mängida, nad ei vastuta küll kriisi eest, kuid siiski nende sotsiaalne roll on jäänud täitmata. Nad oleksid pidanud analüüsima ettevõtte struktuuri ja bilansiprobleemide ja rahastamisprobleemide tuvastamisel häirekella lööma. tegemist ei ole olukorraga nagu Enroni puhul ükski audiitor ei öelnud, et suurte finantsasutuste ähm, struktuur on murettekitav ja mis puudutab äh, kompromisse, siis äh, on kompromisside puhul mõningad murettekitavad asjaolud, äh, mis puudutab roheliste raamatu ulatust, siis algselt on raportöör öelnud, et me peaksime keskenduma ainult süst, süsteemselt olulistele finantsasutustele. kuid äh, väga paljud äh, muudatusettepanekud äh, viivad meid hoopis mujale, kuid roheline raamat tegelikult puudutab kõiki ettevõtteid, sellepärast et kõik ettevõtted vajavad auditit. me ei ole küll finantskomisjonis, vaid majanduskomisjonis, kuid kõik börsiettevõtted on siin olulised ja kui me tahame analüüsida nende bilanssi, võtame siin Wolf Klintsi, kes on selle küsimusega oma raportis tegelenud, me ei käsitlenud ka tema raportis mitte ainult finantsettevõtteid, nii et ma arvan, et selles osas peaksime küll sõnastuse üle vaatama ja äh, finantsasutused on tähtsal kohal äh, loomulikult äh, selles dokumendis, eriti piiriülesed finantsasutused, kuid ma loodan, et me ei piirdu oma arvamuses ainult finantsasutustega, vaid käsitleme kõiki ettevõtteid, kellel on vaja juhtnööre tulevikuks, iseäranis börsiettevõtted. nii et selles osas võiksime Äh, ulatust äh, suurendada, raportöör on teinud ettepaneku kompromissi kohta, äh, kompromisside kohta, aga on ka muudatusettepanekuid, näiteks minu muudatusettepanekud sotsiaaldemokraatide nimel, mida kompromissid ei hõlma, kaks neist on äärmiselt olulised ja ma tahaksin küsida raportööri arvamust selle kohta kõigepealt, muudatusettepanek number kuus, kus räägitakse riskist Äh, ja riskist, mis võib tekitada ulatuslikku ebakindlust börsis äh, ja muudatusettepanek äh, kaheksakümmend, mis on võib-olla olulisem muudatusettepanek, kus on öeldud, et me tahaksime, et audiitorid võtaksid arvesse sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tingimusi ja ettevõtjate sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust ning avaksid arutelu selles valdkonnas. proua Lulling tundis muret, et selle küsimusega tegeletakse paralleelselt majandusjuhtimisega ja ma arvan, et muudatusettepanek kaheksakümmend aitaks meil olulisi küsimusi paremini välja tuua ja kuna seda on puudutatud ka rohelises raamatus, siis ma arvan, ka meie võiksime seda äh, omalt poolt puudutada, ma tean küll, et äh, õigusasjade komisjon on juhtkomisjon selle dokumendi puhul, aga kui me räägime siin ettevõtete sotsiaalsest ja keskkonnaalasest vastutusest, siis äh, tegemist on valdkonnaga, mis sellesse konteksti väga hästi sobib. ja mis puudutab kompromisse, siis kompromiss muudatusettepanek number Äh, muudatusettepanek number üks äh, Sanchez Presedolt, äh, siis paistab, et suur osa sellest muudatusettepanekust, kogu viimane osa on jäänud kompromissist välja, aga see oleks võinud olla seal sees minu meelest kompromiss number kaks, mis puudutab meie arvamuse ulatust, kas me hõlmame finantsasutusi või ettevõtteid, sellest ma juba rääkisin, sama puudutab ka kompromissi kolm, mis puudutab kompromissi neli, siis äh, üks osa muudatusettepanekust kolmkümmend seitse on välja jäänud sealt ja äh, selle tulemusena äh, oleks välja toodud veel üks kvaliteeditegur, sotsiaalne roll ja sotsiaalne ülesanne ja oluline on rõhutada ka, miks see niiviisi on. oluline on, et ettevõtetel oleksid juurdepääsud, juurdepääs rahastamisvahenditele, kui tegemist on äh, järele, äh, kvaliteetse järelevalvega pangaga, siis äh, rahastamise vahendite juurdepääs on parem ja kui me räägime äriühingute üldjuhtimisest, siis äh, meil ei piisa ainult äh, ühest äh, äriettevõtete üldjuhtimise paketist, vaid pärast kriisi kõikide dokumentide kvaliteet, mis on seotud sotsiaaldialoogi ja äriühingute üldjuhtimisega, peaks olema ühtne. kompromiss number viis teete ettepaneku, et välis- ja siseaudiitorite huvide konfliktid, konfliktidest tuleb teavitada ma arvan, et seda tuleks äh, pisut täpsustada, kompromiss number kuus minu meelest on äh, liiga nõrk, pöördugem selle juurde tagasi, kompromiss number seitse on suurepäraseks äh, arutelu aluseks ja ma tänaksin teid konkreetselt, et olete olnud nii vastutulelik selles küsimuses ja võtnud meie kommentaare arvesse võtta, arvamuse ulatus finantsasutused või laiem ulatus on jällegi minu jaoks problema-, problemaatiline kompromiss number kaheksa, siin on üks väike trükiviga, äh, mis puudutab proportsionaalsust ja, ja siis muudatusettepanek äh, sada kaks äh, meie esinaiselt puudutab ka proportsionaalsust. ja mina teeksin ettepaneku Äh, harg, et kui me räägime ainult hargmainetest ettevõtetest, siis see ei aita meil tegelikult meie ulatust äh, defineerida sellisel kujul, nagu me seda sooviksime. kompromiss number üksteist on, äh, seda, seda saab kasutada äh, arutelu alusena, mul on äh, mõningad ettepanekud, mis aitaksid seda muudatusettepanekut tugevdada, kompromiss number kaksteist, mis põhineb proua Lullingi tekstil, proua Lulling paraku on saalist lahkunud, tegelikult kõikide kaasamise, kõikide asjaolude kaasamine ei valmista mulle mingisugust probleemi, välja arvatud juhul, kui see peatab igasuguse progressi. küllap mõistate, mida ma tahan öelda Äh, jah, äh, äriühingute, äriettevõtete üldjuhtimine äh, on, on oluline, kuid see ei tohiks meil auditi edusamme peatada. jah, paraku mul kompromissmuudatusettepanekud teksti pole, nii et viimane osa Pervanche'i tekstist läks mul kõrvust mööda. seetõttu järgmisena härra Klints, palun. suur tänu, proua esinaine olen nõus Geiga, äh, äh, audit on ikka audit, ärgem püüdkem äh, siin hakata, hakata erinevaid sektoreid eristama, see ajaks meid ainult segadusse, audit käib käsikäes ettevõtete üldjuhtimisega ja ähm, nii see peab ka olema. mis puudutab konsulteerimise sektorit, siis äh, selles valdkonnas ma ei jää, oleks nii kriitiline nagu Kei, võtame siin näiteks kompromissi number viis, ma arvan, et ettevõtete auditeerit-, autavate ettevõtete hu huvides on, et paku-, neile pakutakse teisi teenuseid peale audititeenuste ja need võivad olla teenused, mis on hea te auditi teostamise seisukohast kasulikud ja kui tekib tõsine äh, huvide äh, Äh, konflikt, siis loomulikult tuleb äh, need asjad üksteisest lahus hoida, kuid äh, samas ma arvan, et need teenused peaksid siiski, neid tuleks siiski võimaldada auditi ettevõtte poolt. ja täidesaatvad juhid ei peaks auditiettevõtteid nimetama äh, ametisse, sellepärast äh, et sellisel äh, juhul võib olla tegemist soovitud tulemuste soovitud kujul esitamisega, tuleks leppida kokku konsultatsiooniteenuste osas sellisel moel, et audit, auditeerimissüsteem ohtu ei satu. seda võiksid teha siis juhatuse mitte täitja, täidesaatva rolliga liikmed. kompromiss äh, number kuus, äh, mis puudutab kompromissi number kuus äh, ja pakkumist, seal peaksime mõtlema, kas me võib-olla ei ja äh, varem me rääkisime äh, kõrgema taseme partneritest, see oleks meie, minu arvates parem lahendus ja kompromiss number üksteist, ühisauditid. selles osas võin öelda, et äh, Prantsusmaal on olnud meil erinevad tulemused Äh, erinevad kogemused äh, seoses ühisaudititega, mina ise olen olnud samuti nõukogu liige ja puutusin kokku auditiettevõtetega, alati kui te teostati ühisauditit, olid kogemused siiski positiivsed. Äh, ja me lõime ühisauditite süsteemi mis oli alaline ja mulle isiklikult meeldib väga, kui ettevõtted püüdlevad äh, laienemise poole äh, ja näiteks BDO äh, Saksamaal, mis oli pikka aega piirkondliku tähtsusega ettevõte ja siis nende ambitsioonid kasvasid ja nad otsustasid rahvusvahelisele tasandile oma töö viia. ja Sven järgmine kõigepealt äh, suur tänu kolleegidele ja iseäranis Keile selle arvamuse projekti eest. ma hea meelega arutlen nendel teemadel pisut põhjalikumalt, aga meile valmistavad siiski mõningad asjaolud muret ja suur tänu ka selle eest, et olete mõningad meie arvamused arvesse võtnud kõigepealt. Äh, mis puudutab vastutust kriisi eest, siis Äh, kolleeg Markuse kommentaarid olid minu jaoks äh, üllatavad. minu meelest on üsna selge, et olukord oli problemaatiline ja äh, et Äh, olulised riskinäitajad jäid tähelepanu alt kõrvale, see moonutas investeeringuid ja aitas kaasa kriisi tekkimisele ja see, seda tuleb võtta tõsiselt, see on niivõrd kommentaar Keile ja äh, hinnang tema arvamusele, aga ma arvan, et vähemalt meie oma seisukohtades peaksime olema selles osas selged. aga siis äh,, äh kes valib auditi, auditeerija? loomulikult äh, võib tekkida potentsiaalne huvide konflikt, selle kohta oleme te-, seetõttu oleme teinud ettepaneku, et meil peaks olema teine kohustuslik audit, mille teostaja ei vali mitte ettevõte, vaid hoopis kolmas osapool, tegemist on sarnase aruteludega, aruteluga, nagu meil oli reitinguagentuuride puhul, ja ma arvan, et see oleks kõige selgem ja kõige puhtam äh, lahendus nii-öelda, mis aitaks meil vältida seda, et äh, audiitor suhtuks liiga leebelt ettevõttesse äh, seetõttu, et et tema suhtumise ja selguse selgusest sõltub võib-olla ka järgmine võimalik leping. ja me selleks, et olla usaldusväärsed, peame tegema oma ettepaneku lahenduse kohta sellisele, sellises olukorras. meie oleme teinud oma ettepaneku, aga arvamuse projektis pole seda praegusel hetkel arvesse võetud. ja siis veel tahaksime me, et Euroopa järelevalveasutuse roll oleks suurem iseäranis suurte turutegijate osas. ja selles osas tuleb meil veel pisut arutleda asju omavahel kolleegid nagu härra Klints rääkisid ka usaldusest ja kohustusest ja ma arvan, et see on väga oluline ja olulised on õiged stiimulid kogu turumajanduse süsteemis ja kogu see vastutuse küsimus tuleb selgelt sõnastada ja ma arvan, et me saame seda teha e, pisut konkreetsemalt, kui kompromissis seda on tehtud. ja siis veel Äh, seisukoht, mille kohta tegi ettepaneku Wolf äh, ja mis puudutab äh, teenuste ja auditi vahelisi seoseid, minu meelest siin võib tekkida huvide konflikti, me peaksime olema vägagi ettevaatlikud. mis puudutab Markuse öeldud väikeste auditiühingute kohta ja regulatiivsete struktuuride poolt tekitatud ohu kohta sellistele ettevõtetele, ma arvan, et ka siinkohal me peaksime olema väga ettevaatlikud, meie ettepanek oleks, et kolmas osapool valib teise kohustusliku auditi, tavaliselt ei ole see üks suure neliku liikmetest, vaid üks väikestest või keskmise suurusega auditiühingutest, see oleks üks äh, ettepanek, üks võimalik ettepanek, mille kohta ma sooviksin kuulda teie arvamust. ja lõpetuseks, äh, võib-olla ma ei lugenud asju põhjalikult läbi, sellepärast et äh, ma sain alles viimasel hetkel need kompromissmuudatusettepanekud. meie palusime, et konkurentsi peadirektoraat teostaks, esitaks oma seisukoha auditi tööstuse turustruktuuri kohta ja meie arvates oleks väga hea, kui konkurentsi peadirektorat analüüsiks auditi turgu. suur tänu ja ma olen valmis koostööd tegema teiega. suur aitäh. aitäh, proua esineja. ma tahaksin kõigepealt õnnitleda Keid selle arvamuse esitamise eest ja tänada teda kogu töö eest, mida ta on siiamaani teinud. ja ma tahaksin, ma tahaksin omalt poolt lisada, et me ilmselt äh, kõik jagame seisukohta, et meil on vaja võimalikult äh, head audiitorteenust ma nõustun ka sellega, mida ütles Markus kriisi kohta ja selle seose kohta, mis valitseb kriisi ja täna arutatavate teemade vahel. ma ei nõustu sellega, et kui tekib kriis, tuleb kohe kõike muuta. loomulikult on olemas äh, probleem, on olemas üldine probleem ja see seisneb selles, et me peame endalt küsima, kas kaheksanda direktiivi rakendamisest ja jõustumisest üldse on piisavalt aega möödunud, et me saaksime mingeid järeldusi teha. alles mõne aja eest võtsid viimased liikmesriigid selle oma siseriikliku õigusse üle ja me peame ootama ja vaatama, kui kasulik see samm üldse oli. ma ei usu, et me võiksime kiirustada peale selle on siin spetsiifilisi probleeme, mida meie komisjon nagunii kavatseb suure tähelepanuga uurida. näiteks äh, audiitorühingute roteerimine. kas äh, tuleb vahetada kogu firmat või piisab äh, ühe partneri väljavahetamisest? siis teatud teenuste väljaarvamine kas spetsialiseeritud äh, teenused ei ole siis piisava kvaliteediga? kas sellised teenused võiks välja arvata? ning äh, kolmandaks muidugi audiitorite roll äh, selles kriisis, mida me praegu kogeme. kõiki neid asju tuleks lähemalt uurida, seda tuleks teha läbipaistvamalt ja suurendada dialoog, dialoogi audiitorite vahel. ning samuti audiitorite ja regula-, alternatiive asutuste vahel, mida need audiitorid eh, auditeerivad. muidugi tuleb eh, rohkem tähelepanu pöörata ka auditikomisjonidele ning nende osale. Need on kõige tähtsamad elemendid, mida vaadelda ja veel kord õnnitlen ma raportööri tubli töö eest. sest eh, ta on juhatanud meile kätte sobiva suuna selle debati pidamiseks, kuigi see debatt kahtlemata tuleb pikk. Werner, suur aitäh! ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud ja mitte panema audiitoritele vastutust äh, kriisi eest. pigem võiksime vaadata reitinguagentuure, kes äh, andsid äh, kõrgeid reitinguid riskianalüüsi läbi viimata. lisaks sellele kiitsid võimud need reitingud sageli ka heaks, ilma et nad oleksid asja ise lähemalt uurinud ja seetõttu ei tasuks nüüd arengutest ette kiirustada. me peame vaatama, millised arengud on toimunud, arvesse võtma erinevaid arenguid, mida mainis näiteks härra Klints, vaatama nii-öelda nelja suurt ja uurima erinevaid auditeerimistöö aspekte. kõike seda on võimalik teha nii et äh, me tõhustaksime konkurentsi. ja viimased äh, kaheksa aastat olen ma ähm, nende küsimustega tegelenud ja olen tegelenud ka väikeste ähm,, väikeste audiitorühingutega ja nüüd on ka sobiv aeg endalt küsida, kas äh, need neli suurt on hea võima-, hea variant või oleks rohkem vaja väikeseid audiitorühinguid äh, tähtis, tähtis on äh, töötada selliselt, et väikesed ja keskmise suurusega audiitorühingud saaksid äh, rohkem tööd ja saaksid teha rohkem koostööd. Need on kõige tähtsamad punktid ja võttes arvesse seda, milline on asjade praegune seis siis meie, kes me tegeleme rahanduspoliitiliste aspektide uurimisega, ei tohiks lihtsalt piirduda sellega, et me li-, loobime iroonilisi süüdistavaid noote äh, kriisi asjus. aitäh! ka minul on kaks äh, muudatusettepanekut, need on äh, seotud sellega, mida me oleme ettevõtete haldamise puhul juba teinud, nii et need ei tohiks kedagi üllatada tegelikult tahaksin ma kommenteerida koguni nelja elementi, aga kõigepealt vastuseks sellele, mida just ütles Werner, kes arvas, et äh, audiitorid pääsesid justkui liiga terve nahaga. Te küll ütlete, et meil ei ole vaja teha ennatlikke järeldusi ja hakata kõike ümber korraldama, aga mina äh, arvan, et järelevalveasutuste ja audiitorite vahelist dialoogi tuleks tugevdada, et see dialoog peaks olema selline, et kui tekivad põhjendatud kahtlused, siis neile pööratakse ka tähelepanu. praegu ei ole need dialoogid piisavalt äh, konkreetsed. ma arvan, et äh, dialoogi tõhustamine on aga üsna raske, sest äh, paljudel riikidel on see dialoog juba olemas, meil Ühendkuningriigis oli see ka olemas ja tihti kohtuti näiteks lõunasöögil ja viidati sellele, et võib olla mingisuguseid probleeme või äh, raskusi see kõik eh, toimus vanasti, nüüd elame me uuel ajastul, mis on piiriülene, valdkondadevaheline ja nii edasi ja seetõttu arvan, et eh, dialoog ei peaks toimuma enam lõunasöögilauas, vaid pisut süstemaatilisemalt ja organiseeritumalt ning erinevad Euroopa järelevalveasutused peaksid selles eh, dialoogis samuti mängima tähtsat rolli. ma ei taha, et nad dialoogist kõrvale jääksid põhjendusega, et äh, finantsväline sektor asjasse ei puutu. ma nõustun seisukohaga, et audit on audit. praegu vaatame me ju kahte äh, paralleelset äh, versiooni ja vaid ühes neist räägime me finantssektorist. mis puudutab sunniviisilisi enampakkumisi, siis ma olen äh, auditeid äh, läbi viinud, kuid olen ka pidanud osalema enampakkumistel nii Ühendkuningriigis kui ka Belgias ja tihti on nendel osalemine väga raske. tihti äh, aga on ka nii, et äh, erinevad osalised tulevad kokku ja lepivad omavahel kokku, kes neist nüüd mõistliku pakkumise esitab ja võidab mina ei ole küll osalenud sunnitud enampakkumistel, vaid tõesti sellistel, kus ettevõtted äh, jõuavad omavahel kokkuleppele ja teevad pakkumisi. ja seda küsimust tuleks kindlasti lähemalt vaadata. ma ei suhtu äh, pooldavalt sellesse, et audiitor, audiitorid peaks sundima tegelema ainult auditeerimistööga, sest äh, see tähendab seda, et seda tööd jäävad tegema, et seda tööd ei jää tegema kõige paremad inimesed aga meie just tahaksime, et auditeerimisega tegeleksid ka need, kes muidu teevad konsultanditööd, sest nad tunnevad eh, kogu oma valdkonda palju paremini. loomulikult eh, ei tähenda see seda, et eh, konsultatsiooni antakse samale inimesele, keda, samale ettevõttele, keda hiljem auditeeritakse, muidugi sellist huvide konflikti olla ei või. ja siis on mul ka üks lahendus suure neliku asjus, vaadata täpsemalt avaliku hanke tingimusi ja parlament on ju juba ka teinud omapoolseid ettepanekuid selle kohta, kuidas avalikke hankeid muuta õiglasemaks ka VKE-de jaoks just äh, tööstusalal. aga ei ole ilmselt äh, mõtet öelda, et me peame VKE-sid kuidagi julgustama või kuidagi õhutama neid rohkem osalema aga eh, pärast on ikkagi nii, et komisjon, parlament ja kõik teised tellivad tööd ainult suure neliku käest. nii et eh, kui me hakkame tegema VKE-dalaseid soovitusi, siis me peaksime neid ka ise aitama nii et eh, ma usun, et võib-olla ei, oleks see samm liiga kaugele, kuid kindlasti on vaja luua süsteem, mis, kus on selged mõõdikud mille abil me hiljem saame hinnata seda, kas meie töö on olnud edukas või mitte ja kui see osutub ebaedukaks, siis välja mõelda, millised on järgmised sammud. nii olen ma siis kirjeldanud omapoolseid muudatusettepanekuid ja ma loodan, et kolleegid võivad need heaks kiita. ma ei ole siin küll isegi variraportöör kuid äh, tihti, mm, tihti muidugi juhtub, et minu ettepanekud äh, ei lähe läbi, nagu meil kõigil juhtub, aga ma loodan väga, et seekord on teisiti. aitäh, ütleb Kei Swinburne. ma ei viidanud kompromisstekstile sellepärast, et see saadeti laiali alles tund aega enne tänase koosoleku äh, algust, nii et ma palun vabandust neilt, kel, kes ei ole variraportöörid ja kes ei ole saanud seda teksti ja ka neilt, kes tulid koosolekule otse lennukilt ja seetõttu ei ole seda teksti lugenud ja äh, kompromisstekstile ei viidanud ma sellepärast, et ma arvasin, et on õiglane, kui meil kõigil on sama stardipositsioon. kompromissettepanekud on pisut teistsugused, kui ma, äh, kui ma ootasin. igal juhul on see tekst nüüd laiali saadetud, et variraportöörid saaksid sellega enne homset koosolekut tutvuda. tegemist on äh, tõepoolest esimese kavandiga, sest erinevad poliitilised fraktsioonid on erinevatel seisukohtadel ja paljudes tulistes vaidlusküsimustes ei ole kokkuleppele jõutud, näiteks roteerimine või roteerumine ja enampakkumine ja see, kuidas äh, suurendada konkurentsi, kas ühisauditite näol või hoopis vastupidi. paljud ütlevad äh, väga enesekindlalt, et äh, ühisaudit kindlasti ei ole sobiv lahendus ja teised ütlevad täpselt sama veendunult, et kindlasti on nii et viimase neljakümne kaheksa tunni jooksul olen ma saanud mitmeid ettepanekuid ja mitmeid signaale ja olen saanud ka esimese kompromissteksti. lisaks sellele tekstile on olemas aga eh, paljud eh, teised muudatusettepanekud, eh, nagu ütles proua Peres, neid hääletatakse eraldi ja nii ongi meie eesmärk. see tähendab seda, et tuleb vähemalt kakskümmend viis eraldi hääletust ja Pervanche küsis eraldi küsimuse oma muudatusettepaneku kuus kohta. mina olen äh, number kuuega nõus, sest ma olen, äh, mina kui raportöör olen sellega nõus, aga mis puudutab ettepanekut kaheksa, siis, äh, siis tegelikult oleks parem seda kaheksakümmend, siis parem oleks seda käsitleda ettevõtete haldamise all Äh, muidugi on olemas äh, ka kompromissettepanekud ning lõppkokkuvõttes äh, otsustab komisjon, milli-, milliseks meie hääletusnimekiri kujuneb. ma arvan, et järgmise neljakümne kaheksa tunni jooksul on minu rolliks ennekõike leida sobiv tasakaal erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel, mis puudutab roteerimist, ühisauditit, avalikku hanget ja teisi tüliküsimusi. mina ei poolda ühisauditit ja ma arvan, et väline roteerumine, välisaudiitorite roteerimine on kindlasti vajalik. ja võiksime siis ka vaadata, milline on ainult partnerite roteerimise mõju mis puudutab enampakkumist, siis äh, leian, et kõikide nende elementide kohta tuleb läbi viia mõjuhinnang. me ei taha, et tekiksid mingid soovimatud äh, tagajärjed äh, või soovimatud kulud, mille me toome kaasa oma uute ettepanekutega. loomulikult peab olema audit kõrge kvaliteediga, aga ei tohi samas seada ettevõtetele liiga suurt koormust. paljud teist on juba küsinud auditi teenuste kohta ja selle kohta, kui palju me peaksime piirama audiitori tööd. ma kindlasti ei soovi, et meil oleksid ettevõtted, mis tegelevad ainult äh, auditite tegemisega, kuid äh, ma usun, et kõik ettevõtted äh, peavad konfliktid, huvide konfliktid ise lahendama on olemas väga palju ettevõtteid, mis on suutelised pakkuma väga-väga erinevaid teenuseid ja loomulikult ei tohiks me neid piirata ja öelda, et teie tohite nüüd teha ainult auditeid. ma olen töötanud nii-öelda Hiina müüriga ettevõttes ja võin öelda, et sellises ettevõttes on töötada äärmiselt raske ja samas on raske äh, ka äh, takistada infoleket äh, nende ettevõtte töötajate vahel, kellel on omavahel huvide konflikt. loomulikult äh, ei tohi kahandada ka ekspertteadmiste tähtsust, sest olemas on ju niivõrd palju finantsinstitutsioone, need on väga erinevad ja nende auditeid teevad ka erinevad ähm, audiitorid. ma usun, et on võimalik leida sobiv tasakaal ja kui te vaatate nüüd äh, läbi need kompromissid, mille ma olen kokku pannud, siis olen ma nendes püüdnud äh, koondada nii palju erinevaid seisukohti kui võimalik. ma loodan, et tegemist ei ole äh, sellise, sellise moodustisega, mis ei ole elujõuline. ja siis veel see küsimus, et kus lõpeb ja kus algab Econi ja Jüri pädevus ma arvan, et äh, meil Econina on kahtlemata juhtiv roll, finantsinstitutsioonide alal on see kindlasti meil, aga mis puudutab regulatiiv- ja finantsasutuste omavahelist äh, suhet, siis on ka siin põhipädevus meil. me oleme tegelikult teinud väga palju rohkem tööd kui see, mida traditsiooniliselt peetakse meie komisjoni pädevuseks ja õigusasjade komisjoni raportöör kindlasti nüüd vaatab hoolikalt, kui kaugele me siin läheme. aga ma loodan, et äh, seni toimunud diskussioonide põhjal on võimalik Euroopa Parlamendile esitada sobiv äh, tekst, mille alusel Euroopa Komisjon saab edasi töötada ja lõpuks äh, siis esitada lõplikud ettepanekud ma jään ootama koostööd, mida me järgmistel päevadel teete, isegi kui te ei ole variraportöörid, võite te minuga alati ühendust võtta ja esitada omapoolseid ettepanekuid. me püüame järgmise nädala jooksul esitada hääletamiseks äh, hääletamisnimekirja. suur aitäh, hääletamine toimub üheksandal mail, juuri hääletab kahekümne neljandal mail ning äh, täiskogu istungile läheb äh, see tekst äh, juunikuisel osaistungjärgul. suur aitäh teile selle eest ja nüüd lähen ma tervitama Euroopa Keskpanga asepresidenti. Right, thank you everybody. aitäh kõigile. ja omalt poolt ütlen tere tulemast Vitor Konstantsiole. Eh, jälle üks inimene, kes viimastel nädalatel tundub, et on mind nii-öelda liiga palju kohanud, me oleme olnud esinejad samadel koosolekutel, igal juhul tere tulemast eh, Euroopa Keskpanga asepresidendile, kes äh, tutvustab meile kahe tuhande kümnenda aasta pangaaasta aruannet äh, ja liikmete jaoks on saalis ka paberkandjal see aastaaruanne kättesaadav. näete, minu oma on siin, nii et äh, ka kõikidele teistele on see aastaaruanne tehtud kättesaadavaks me räägime kahe tuhande kümnenda aasta ähm, rahastamispoliitikast, muudest äh, keskpanga tegevustest, äh, mis puudutavad finantsstabiilsust, keskpankade tegevust ning pärast äh, asepresidendi sõnavõttu jõuame küsimuste vooru juurde. me ei ole veel määranud aastaaruande raportööri, see kuulub äh, raportööride nimetamise äh, paketti, mida koordinaatorid arutavad kümnendal mail Strasbourgis. nii et ähm, nende küsimuste, selle raportööri küsimuse lahendavad ko koordinaatorid. aga veel kord tere tulemast ja palun, sõna on teil, lugupeetud asepresident. suur tänu, austatud äh, komisjoni esinaine ja liikmed, on suur au olla täna siin teie ees ning tutvustada teile Euroopa Keskpanga kahe tuhande kümnenda aasta, aasta aruannet. see on üks meie kohustusi ka Euroopa Parlamendi eest. Ehm, mul on Euroopa Keskpanga asepresidendina esmakordne võimalus tulla siia teie ette majandus- ja rahanduskomisjoni selleks, et arvamusi vahetada ning lühidalt eh, annan teile ülevaate meie tegevustest möödunud aastal ning eh, ka annan hinnangu makromajandusliku väljavaate kohta. ma sa-, ma saan aru, eh, ma loodan, et te mõistate, et minu viimased märkused makromajandusliku prognoosi kohta, et seda ei tõlgendataks nii-öelda prognoosina ja konkreetsete sammude kohta, mis, mida me astume tulevikus nii et võtan aluseks äh, praegu esitatud prognoosi majandusliku väljavaate kohta. räägin ka äh, väljakutsetest Eurotsoonis äh, ning finantssektori regulatsioonist. ning mis puudutab finantssektori määrustikku, siis selles osas on alanud ka trialoog teie osalusel. rahanduspoliitika kahe tuhande üheksandal aastal ning kahe tuhande kümnendal aastal, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses on eh, toimunud väga suuri väljakutseid eh, eh, pakkuvas keskkonnas. uusi väljakutseid on kerkinud esile mm, rahanduspoliitika valdkonnas kahe tuhande kümnenda aasta algusest on Eurotsooni majanduslik taastumine näidanud esimesi märke siseriiklik äh, nõudlus on läbivaatamise perioodi käigus tugevnenud. Äh, kahe tuhande üheksandal aastal oli nelja koma ühe protsendiline äh, kahanemine, nüüd SKT kasvas aastal kaks tuhat kümme umbes ühe protsendi võrra. prognoos oli soodsam, kui seda osati arvati aasta tagasi. tulles, vaadates tulevikku, on oodata, et euroala majandus eh, saab veelgi kasu eh, sellest, et eh, maailma majandus taastub, samas erasektoril siseriiklik nõudlus peab andma omapoolse panuse selleks, et selleks saaksid kasu ka rahandus- ja finantssektor. meie haldusnõukogu on hinnanud riske, et see prognoos oleks tõesti väga laial alusel. mis puudutab hinna arenguid euroalal, siis inflatsioon on alates kahe tuhande kümnendast aastast kasvanud, võttes ähm, arvesse äh, toormehindade kasvu turgudel ühe koma kuue poolt, äh, pealt, kuue pealt kahe tuhande kümnendal aastal on inflatsioon kasvanud edasi äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal märtsis kaks koma seitse ja viimaste Eurostati andmete järgi on hinnanguline inflatsioonitase aprillis kaks tuhat kaks koma kaheksa protsenti. E, e, siseriiklik surve on endiselt mõõdukas. E, see tuleneb oodatust kõrgematest kütusehindadest tõstetud, millega on tõusnud ka kaudsed maksud ja vajadus, mis tuleneb tulevaste aastate fiskaalkonsolideerimisest. lõpetuseks majanduse taastumine võib siiski olla oodatust tugevam. meie äh, rahanduspoliitika analüüs näitab, et äh, rahandusliku äh, laienemise tase on ikkagi veel tagasihoidlik ning keskpika perspektiivi väljavaated näitavad, et inflatsioon võib natukene alaneda, andes omapoolse surve mm, hindade mm, tasakaalustamisele seitsmendal aprillil eh, kaks tuhat üksteist eh, eh, otsustati intressimäärasid kakskümmend viis baaspunkti tõsta pärast seda, kui need on peaaegu kaks aastat olnud muutumatud, muutumatult ajalooliselt kõige madalamal tasemel. see samm oli, on õigustatud, võttes arvesse hinnastabiilsuse mm, Eh, nii-öelda riskid. hiljutised hinna arengud ei anna alust eh, laiahaardeliseks eh, inflatsioonisurvele keskpikas perspektiivis. meie otsus intressimäärasid tõsta annab omapoolse panuse sellele, et hoida inflatsioon kindlalt sellel tasemel, milles on kokku lepitud, et ta jääks alla kahte protsenti või selle lähedale keskpikas perspektiivis. E, e, see on ääretult vajalik selleks, et majanduspoliitika annaks oma panuse majanduskasvu saavutamisse. ajali-, ajalooliselt on intressimäärad e, olnud madalad ja meie praegune rahanduspoliitika on jätkuvalt selline, mis toetaks majanduskasvu ja töökohtade juurdeloomist. finantspingete valguses on Euroopa Keskpank Eh, võtnud tarvitusele mitmeid eh, standardseid rahanduspoliitika meetmeid kahe tuhande kümnendal ja üheteistkümnendal aastal. näiteks eh, likviidsuse täielik nii-öelda allotment. lisaks sellele mais kaks tuhat kümme Euroopa Keskpank otsustas väärtpaberituru programmi ellu luua selleks, et et toetada väärtpaberiturgusid ning rahanduspoliitika meetmete äh, Äh, rakendamist. ning äh, sellega me oleme äh, nii-öelda ohtusid stabiliseerinud ja tasakaalustanud. loomulikult need meetmed on ajalises mõttes ajutised ja, ja, ja tegevusi korrigeeritakse siis, kui ka on kätte jõudnud Mm, mis puudutab fiskaalpoliitikat, eh, siis kahe tuhande kümnendal aastal euroala eelarve puudujääk eh, suhtes SKT-sse eh, stabiliseerus väga kõrgel tasemel, kuus protsenti, samas võlamäär jätkuvalt kasvas kaheksakümmend viis, kahekümne viie protsendini. eraldiseisvad liikmesriigid seisavad silmitsi ääretult kõrge eelarve puudujäägi määradega. Mm, majanduskriis on olukorda muutnud eh, raskemaks ja, ja raskendanud neid probleeme, mis tekkisid enne kriisi. paljud liikmesriigid eh, ei kohaldanud eh, head rahanduspoliitikat headel aegadel ning laekunud rahasid kulutati ajutiste probleemide lahendamiseks, mitte selle peale, et tagada stabiilne majanduskasv ja stabiilne majandus Euroopa fiskaalraamistik vaadati läbi kahe tuhande viiendal aastal, see oli, tuli välja, et ta oli liiga nõrk ja teda ei, ei rakendatud piisaval määral. suurte fiskaalset, suure fiskaalse tasakaalustamatuse eh, probleemi lahendamine on ääretult oluline, olukord on olnud väga eh, drastiline eh, terves reas liikmesriikides investorite valmisolek toetada valitsuse eh, finantsvajadusi on vähenenud, Kreeka ja Iirimaa eh, palusid finantsabi kahe tuhande kümnendal aastal eh, ühisest Euroopa Liidu IMF-i programmist ja ka Portugal on palus abi möödunud kuul. vaadates tulevikku, on ääretult oluline, et need kolm riiki viiksid läbi suured reformid, Kreeka ja Iirimaa peavad täielikult ellu rakendama välja pakutud programmid ning eh, Portugal ka korrigeerimisprogrammi. üldiselt kõik euroala riigid peavad eh, täitma kahe tuhande üheteistkümnenda aasta konsolideerimise eesmärgid ja tulevastel aastatel tuleb konsolideerimise eesmärke eh, täiendavalt toetada konsolideerimismeetmetega. ECOFIN-i nõukogus välja töötatud soovitused tuleb eh, ellu rakendada. Eesti ja Luksemburg on ainsad euroala riigid, kelle suhtes ei ole algatatud üleliigse eelarve eh, puudujäägi menetlust konsolideerimisplaanid peavad eh, keskenduma kulutuste vähendamisele ning keskendudes sellele, et avaliku rahastamise kavad oleksid stabiilsed ja kindlad. Ehm, selleks, et saavutada säästlikku majanduskasvu. see on võtmetähtsusega aspekt selleks, et usaldusväärne majanduspoliitika eh, oleks välja töötatud, ellu rakendatud nii headel kui halbadel aegadel. ja nüüd tahaksin lühidalt eh, mainida finantsstabiilsuse probleeme. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, Euroopas süsteemsete riskide nõukogu ning kolm Euroopa järelevalveasutust pärast ettevalmistustööd, mis viidi läbi kahe tuhande kümnendal aastal, on sujuvalt äh, asunud tööle. ESRB äh, toimib äh, juba korralikult, nii-öelda haldusnõukogu on juba kaks korda kokku saanud ning nõuandvad kogud samuti on alustanud tööd. Nad pakuvad analüütilist, statistilist, administratiivset toetavat teenust Euroopa Keskpangale selleks, et tõhustada meie analüütilisi töövahendeid eh, süsteemsete riskide mm, analüüsi läbiviimisel. Eh, me toetame täielikult Euroopa eh, Komisjoni tööd kapitalinõuete direktiivi elurakendamisel. komisjoni ettepanekud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskpangaks annavad Euroopa Parlamendile ja nõukogule piisavalt aega selleks, et ellu rakendada uus raamistik kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks Euroopa Keskpank omast aruandest toob välja meie toetuse komisjoni algatusele kriisi haldamise ja juhtimise mehhanismi ellurakendamiseks. Euroopa Liidul on vaja paremaid töövahendeid, millel on vajalikud töövahendid selleks, et e, tõhusamalt teostada järelevalvet pangandussektori üle siseriiklik kord peab olema harmoniseeritud nii palju kui võimalik ning me peame tagama parema koordineerimise ja koostöö liikmesriikide vahel seda, see on eriti vajalik kriisisituatsioonides. me rõhutame uue Euroopa Liidu e, režiimi vajalikkust, e, mille raames me saame toetada e, finantsinstitutsioone, kes on sattunud raskustesse selleks, et tagada Euroopa Liidu kogu finantsraamistiku töökindlus ja stabiilsus meil on vaja distsipliin tagada just hargmaistes e, ettevõtetes, see on ääretult oluline. selles kontekstis luuakse e, e, riiklike kriisifondide võrgustik ja, ja võib-olla tulevikus ka Euroopa kriisifond, see on ääretult oluline samm. Euroopa Keskpank annab oma aktiivse panuse ka G kahekümne raamistikus selleks, et luua kord, mis vähendaks süsteemseid riske, mis tulenevad niinimetatud globaalselt olulistest finantsasutustest. viime läbi üle-euroopalised stressitestid uue Euroopa Panganduse Järelevalveasutuse raames see on selline tegevus, mis peab olema usaldusväärne, mis peab suurendama meie pangandussektori kindlust ning mainiksin siin mõningaid aspekte. me peame olema nii-öelda need pangandusstressitestid peavad olema nii-öelda usaldusväärsemad, kindlamad, võtma arvesse kõiki bilansi aspekte ning kapitaliseerituse määrasid vastavalt praegu kehtivatele nõuetele ning viime läbi ka vastastikused eksperthinnangud, kaasates liikmesriikide eksperdid ning liikmesriigid on võtnud endale ülesande välja töötada strateegiat selle kohta, kuidas haavatavate institutsioonide probleeme lahendada. nii et ja samuti tuleb sam-, ähm, tegeleda nende pangadega, kes stressi läbi nii et eh, kõik see peaks eh, looma meil eh, usaldusväärse Euroopa pangandussektori rekapitaliseerituse taseme. ja lõpetuseks tahaksin avaldada tunnustust teie komisjonile majanduse juhtimise paketi viimase hääletuse üle. EGONi komisjon on astunud olulisi samme selleks, et tugevdada majanduse ja finantssektori järelevalvet Euroopa Liidus tervikuna ja euroalal eriti tervitan äh, väga seda, et äh, automaatsed menetlused on äh, ellu kutsutud selleks, et kvalifitseeritud häälteenamus see nõuded ellu rakendada. meil tuleb tugevdada komisjoni rolli nendes menetlustes, mis puudutavad heaks kiidetud raporteid ja raportis välja toodud sammude ellurakendamist veelgi enam äh, need poliitilised meetmed, mille te olete välja pakkunud, on väga vajalikud selleks, et järelevalve mm, raamistiku äh, samme ellu rakendada. ning äh, mis puudutab finantssanktsioone makromajandusliku järelevalve raamistikus, kõik need sammud lähevad samas suunas. meil on vaja selget vahet teha liikmesriikide vahel, kes kuuluvad euroalasse, kes mitte, et ka, ka see õhustik oleks positiivne ning eh, rohkem eh, tuleb nõuda nendelt riikidelt eh, pakti raames, stabiilsuspakti raames, kes kuuluvad euroalasse. ja tuleb kohaldada aluslepingu artiklit sada kolmkümmend kuus, meil tuleb õppida kriisi vigadest, et tulevikus paremini teha. ning lõpetuseks, liikmesriigid peavad kinni pidama stabiilsus äh, pakti nõuetest ning looma töökindla selge raamistiku ning äh, ellu rakendama ka äh, need konkreetsed kohustuslikud äh, aspektid, mis on ette nähtud ning me tervitame ka nii-öelda statistika, statistiliste andmete kogumise mm, parandamist ja, ja andmete kvaliteedu, kvaliteedi tõstmist ja siiski on meil terve rida murepunkte jäänud, eriti stabiilsuse kasvupakti ei tohiks nõrgestada, e, suurendades e, veel seda pikka erandite nimekirja, mis puudutavad näiteks e, tsüklilisi arenguid, mõningaid avaliku sektori investeeringuid, riigiabimeetmeid finantssektorile, mida on võimalik kasutusele võtta siis, kui on hinnatud eelarve puudujääki kriteeriume ja vajadusi see avab võimaluse jälle eh, kõrvale hiilida vastutusest eh, mitte finantssektorit konsolideerida. me oleme rõhutanud ka seda, et selleks, et olla tõhusad, tuleb eh, piirata indikaatorite arvu ja hõlmata ainult neid, mis on kõige olulisemad. see meede on eriti suunatud makromajandusliku tasakaalu saavutamisele, arvestades neid erinevusi erinevates liikmesriikides, eh, mis eh, ohustavad eh, korralikku majanduslikku toimimist liikmesriikides. Mm ja, ja see on ka üks eesmärk eh, strateegiast Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend. see ei tähenda seda, et, et ma ei näeks vajadust koordineerida kõiki majanduspoliitika valdkondi Euroopa semestri ühise katuse all. üldiselt eh, raportid, mida teie komisjon on heaks kiit-, eh, kiitnud, on väga olulised selleks, et jätkata trialoogi, mis loodetavasti viiakse edukalt lõpule, nii et majanduse valitsemise pakett saaks vastu võetud ja ellu rakendatud nii kiiresti kui võimalik austatud proua esinaine, naine, austatud liikmed. Eh, finantskriisi õppetunnid on väga olulised eh, selleks, et kiiresti ellu rakendada vajalikud reformid. möödunud aastal eh, keskenduti euroalal kriisi mõjule riigi võlaprobleemi, probleemide ka toimetulekuks, sellel on oma mõju nii avalikule, avaliku sektori rahastamisele kui ka makromajandusliku stabiilsuse saavutamisele. me peame mõlemad probleemid lahendama, ainult sellisel juhul eh, saavutame Euroopa Liidus eh, säästliku majanduskasvu ja saame kriisid selja taha jätta. see nõuab seda, et me tõhusalt eh, rakendame ellu majandusliku juhtimise paketti, Äh, fiskaalse stabiilsuse, saavutame konkurentsivõime, majanduskasvu äh, ning äh, alalise stabiilsusmehhanismi Euroopa Liidus ning, ning me peame ellu rakendama Euroopa finantssektori järelevalvesüsteemi. siin on meil koos Euroopa Parlamendiga ühised jagatud väärtused, eesmärgid ja kindlasti ka tahe jätkata tööd ja koostööd selleks, et tagada Euroopa edu. palju tänu tähelepanu eest! Thank you very suur tänu! meil on ainult kakskümmend viis minutit jäänud äh, ja ma pean äh, kohe pärast edasi minema. nii et annan kõigepealt sõna koordinaatoritele ja pärast äh, koordinaatoreid on mul praegu kirjas Podimata, Ferreira ja kas keegi veel soovib sõna? sellepärast, et ega ma rohkem sõna ei tahaks eriti anda ja kõigepealt Jean-Paul ka. suur tänu, proua esinaine. ja härra asepresident, suur tänu teile teie aruande tutvustamise eest. kui ma teist õigesti aru sain, siis suhtusite üsna optimistlikult. ja te ei paistnud olevat sugugi mitte mures, nii et kaks küsimust, mis puudutab Euroopa Keskpanga äh, erakorralist sekkumist, äh, mis on muutunud üsna sagedaseks nähtumuseks, nähtuseks viimasel ajal. ja teiseks, äh, mida me peaksime arvama sellest, et Kreeka võlg tuleks üle vaadata? vastame ükshaaval küsimustele, ütleb proua esinaine Well, uh... jah. alati on väga raske leida õiget tasakaalu äh, kõnes äh, selleks, et kuulajad saaksid hinnata, kas kõne on optimistlik või pessimistlik. me kõik ju teame, et olukord on tõesti äärmiselt tõsine. ja kui me vaatame näiteks äh, meie riigivõla näitajaid ja siis äh, praegusel hetkel äh, paljude liikmesriikide riigivõlg on äh, suurem kui eelmisel, riigivõla suhe on, on suurem kui eelmise aasta mais. ja siit tekib küsimus, kas meetmetest piisab selleks, et nende riikide võlaprobleem lahenda, lahendada. ja on tehtud mitmeid julgeid otsuseid ja need julged otsused, neid ei ole tegelikult arvesse võetud reitinguagentuuride puhul sageli. sellepärast, et finants abi tähendab, et krediidirisk on vähenenud Euroopas finantsabi tulemusena ja see ei kajastunud reitingutes, aga samas kohe pärast programmide väljakuulutamist on äh, samas äh, reitinguhinnanguid alandatud nii et äh, ega kriis ei ole kuskile kadunud, äh, vähemalt selles osas mitte. ja olukord on tõesti ütlemata tõsine. meie eelmisel aastal võetud äh, meetmeid on kasutatud korduvalt ka pärast esialgset otsust ja kogu summa praegusel hetkel moodustab kaksteist 12 protsenti meie kogu likviidsuse eraldistest. ja seda võla osas ja seda programmi pole juba nüüd mõnda aega kasutatud. programm ei ole kuhugi kadunud, kuid seda pole kasutatud, nii palju võin teile öelda ja see meede oma olemuselt on loomulikult ajutine selles pole kahtlust. aga üks põhjuseid, miks me pole seda kasutanud viimasel ajal, on seotud sellega, et kursivahendid on kasvanud. kursivahed on suurenenud viimasel ajal ja on kuulda mitmesuguseid kuulujutte. väga paljud isikud ja väga paljud äh, institutsioonid äh, on huvitatud erinevatest kuulujuttudest ja äh, iseäranis, mis puudutab euroala ümberstruktureerimise kavasid ja väga raske on olnud võidelda selliste viimaste arengute vastu ja kõige haavatavamad riigid, kes on juba programmides või on palunud programmi kaasamist äh, Portugali puhul, on sellest olnud puudutatud ja mis puudutab äh, võla ümberstruktureerimist, siis te teate, milline on meie seisukoht. meie seisukoht on selline, et äh, meil on oma programmid ja abiprogrammid on koostatud äh, Rahvusvahelise Valuutafondiga koostöös, need on äh, vastu võetud äh, ja nendest tuleb kinni pidada ja loomulikult toimuvad ka programmide ülevaatamised, tegemist ei ole oma olemuselt lõplike programmidega ja, ja kuid programmid on siiski vastu võetud ja neist tuleks kinni pidada ja Äh, ei maksa ennatlikult äh, juba ette ennustada, et programmid ei toimi. ja järgmine koordinaator, Kei, palun. ka sinul on küsimus? jah, ma loodan, et ma saa, suudan lühid-, lühidalt oma küsimust sõnastada, ma küsisin süsteemsete riskide nõukogu esimeestelt, kas praegusel hetkel on piisavalt vaba kapitali süsteemis, mis võimaldaks meil kas on võimalik e-, eraldada teatavaid rahalisi vahendeid ja kas sellega seoses on teatavaid riske, mis on teie hinnang, pidades kõikide meie regulatsioonide mõju, kas oleks võimalik meil selline kriisi lahendamise fond juba eelnevalt vabast kapitalist moodustada? jah, kui me rääkisime pangandussektori äh, maksustamisest, siis äh, rääkisime ettevaatlikkusest varem ja just äh, seda sellel põhjustel. me peame kõiki asjaolusid arvesse võtma selleks, et saavutada õige tasakaal sektori koormuse ja selle kasuteguri ja, ja, ja nende vahendite kasuteguri osas paljudes liikmesriikides on paika pandud oma lõivusüsteem, mida tuleks kasutada selleks, et eks ante sedalaadi kriisilahendusfonde rahastada ja see on element, mis aitaks meil äh, viia lõpule finants- ja panganduskriisi lahendamise mehhanismi süsteemi Euroopas. sellepärast, et äh, kriisi haldamine, kriisi ohjamine äh, on oluline ülesanne ja lahendus vahendeid selleks, et moraalset ohtu äh, äh, vähendada, maksumaksjaid kaitsta, leevendada äh, erinevate tegurite mõju, on äärmiselt olulisemad ja sellised eksande rahastatud abivahendid on üks vahend. ja selline abifondide võrgustik, mis komisjoni ettepanekust lähtuvalt moodustatakse, võiks äh, lõpuks kujuneda, areneda Euroopa abifondiks, mis aitaks meil äh, kriisi puhul äh, koormat võrdselt jagada, kui tegemist on piiriülese, piiriülese finantsasutuste kriisiga see oleks üks võimalus, mis aitaks meil probleem lõplikult seljatada. vastasel korral äh, jääb see meie edusammude komistuskiviks äh. meil on järelevalvesüsteem, mis äh, võtab arvesse Euroopa perspektiivi ja liikmesriikide mõju teistele liikmesriikidele. Sven, palun. suur tänu selle aastaaruande eest. ja suur tänu, et te tulite täna meie komisjoni. Teie töö on äärmiselt keeruline ja ma arvan, et mina teie ametikohal küll praegusel hetkel olla ei tahaks ja mul on teile kaks küsimust. kõigepealt Euroopa Keskpank võttis üsna karme meetmeid selleks, et Äh, tekitada euroalal likviidsust äh, ja pidi leppima äärmiselt äh, või suhteliselt nõrkade tagatistega selles osas. ja mis puudutab eesmärk kak-, kahte, siis on vastutusnäitajad nõrgad ja siis teisene turg Euroopa Keskpank on teatavate toodete puhku, toodete ostmisel võtnud riske ja kuidas äh, te seda tegite, vaadates, kuidas turg hindab teie öö, äh, teie lepitud nõrki tagatisi, kuidas turg sellist asja, kuidas te põhjendate sellist riskide võtmist ja äh, raporti leheküljel kakssada kolmkümmend kaks äh, näidate kasumit ja te isegi äh, olete jaganud kasu liikmesriikide keskpankadele ja kas see on kohane käitumine potentsiaalset riski silmas pidades ja nagu te selgitasite, te alandasite intressimäära kriisi ajal märgatavalt ja nüüd olete äh, astunud esimese sammukese sellest olukorrast väljumise suunas, samal ajal selgitasite, et praegusel hetkel äh, inflatsioonimäär üldiselt ei tõuse, kuid äh, paistab, et maksustamistase näitab tõusu äh, arenguid ja energiahinnad, äh, toormehinnad ja kui te samal ajal tõstate ka intressimäärasid, siis see võib tekitada täiendavat täiendavaid raskusi euroala nõrgematele osadele, kuid äh, samal ajal võib olla muidugi vajalik teistes euroala osades see, aga ehk seab küsimärgi alla teie definitsiooni inflatsioonist, võib-olla peaksite te süstemaatilisemalt äh, võtma arvesse varade hinna äh, inflatsiooni, äh, kui te analüüsite inflatsiooni surve mõistet kui sellist. suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt, mis puudutab riske, siis äh, riskid on äh, äh, tõesti kõige asjakohasemaks äh, otseostude puhul, tegemist on siis on siis tegemist meie väärtpaberite ostuprogrammiga seitsekümmend seitse miljardit ja samuti ka kaetud väärtpaberite osas ja seal äh, ei mõõda, ei puuduta see mitte ainult varasid, vaid pankasid, äh, kes äh, loomulikult vastutavad selle eest ja mis puudutab SMP-d, siis nagu te teate, on meil programmid, mõned riigid osalevad selles programmis ja see tähendab seda, et me sõltume loomulikult äh, nende programmide äh, edukast äh, ellurakendamisest äh, nende võlakirjade osas. Äh, tegemist on siis teisese turuga ja äh, väärtpaberitega ja tegemist oli nominaalväärtusest odavamate dokumentidega ja intressimäärad, nagu te näete, moodustavad mitmeid sadu eurosid. ja et meie Äh, odavad ostud teisesel turul äh, pluss äh, juba saadud intress aitab meid kaitsta ja samas oleme ka võtnud teisi riskikaitsemeetmeid, mitte ainult ei kahekordistanud meie oma kapitali näitajaid, vaid eelmise aasta kasumit kasutasime ka selleks, et meie kriisivahendeid äh, suurendada viie miljardi äh, euroga. ka selle eesmärgiks oli kaitsta meid äh, tulevikuriskide eest ja kapitali kahekordistamine loomulikult meie arvates aitab meil neid riske sobivalt kontrolli all hoida ja suurem osa Äh, me küll jagasime oma kasumit, kuid äh, suurem osa läks siiski meie enda riskimeetmeteks. mis äh, puudutab erinevate olukorda euroala erinevates piirkondades, nagu te teate, alusleping ütleb selgelt, millised on eurosüsteemi erinevate osade volitused ja meie peame oma volitusi täitma, austades aluslepingu põhimõtteid ja määrates euroala keskmist inflatsiooni ja, ja nii see on, nii see on kõikides rahaliitudes. ja põhiinflatsiooni määr, see on pisut suurem kui üks protsent praegusel hetkel siiski suhteliselt madal, kui me võtame, äh, jätame välja energia ja toidetud toiduained, kuid see ei ole üks meie rahanduspoliitika eesmärke. Äh, nagu te teate, Ameerika Ühendriigid kasutavad äh, seda core inflation põhimõtet, sellepärast et Ameerika Ühendriikides on see heaks näitajaks Ameerika Ühendriikide tulevaste inflatsiooni arengute osas, aga Euroopa Liidus on olukord teistsugune, nii et äh, selle äh, näitaja kasutamist äh, meie majanduspoliitika juhtnäitajana ei oleks mõistlik ja nagu te näete, teiseste näitajate risk tekib ja me peame arvesse võtma teisi tegureid selleks, et äh, stabiliseerida meie inflatsiooniprognoose. intressimäärad äh, jäävad endiselt madalaks ja nagu president äh, Trichet ütles pressikonverentsil, kui me otsustasime kahekümne viie baaspunkti võrra inflatsioonimäära tõsta, siis äh, praegusel hetkel me täiendavaid inflatsiooni tõstmise, tõstmisi ei äh, plaani. Äh, Anni Podimata kõigepealt. suur tänu, Sharon, ja suur tänu ka meie tänasele esinejale kaks küsimust minu poolt. minu esimene küsimus puudutab sedasama, millest rääkis Jean-Paul, Kreeka võla ümberstruktureerimist. ma juba tänan teid ette teie vastu, tänan teid teie eelmise vastuse eest ja ütlesite, et siin on levitatud kuulujad, neid on küll kummutatud, kuid need jäävad siiski ellu, kuivõrd on ringkondi, kellele need kuulujutud on kasulikud minu küsimus oleks, kas me ei saa midagi ette võtta? Need äh, kuulujutud ei ole mitte ainult äh, visad, vaid kuulujutud õõnestavad äh, ka Kreeka raskeid pingutusi ja Kreeka rahva raskeid pingutusi ja riigi majanduslikult jaluleseadmise nimel ja siis teie kahekümne 20 seitsmenda aprilli avaldus Euroopa Keskpanga inflatsioonimäära kohta, ma olen kindel, et selle otsus, seda otsust on kritiseeritud, sellepärast et majanduse taastumine on endiselt väga habrastel jalgadel ja on äh, neid majandusteadlasi, kes ütlevad, et selline otsus võiks õõnestada majanduse taastumist ja kriitikud on juhtinud tähelepanu ka sellele, et see muudab raha jällegi kallimaks ning äh, selline otsus muudab äh, riikide pingutused äh, keerulisemaks äh, riigi rahanduse taas jalule seadmise osas. suur tänu, et te tulite täna meie komisjoni ja suur tänu ka äh, Euroopa Keskpangale sekkumiste eest, mida Euroopa Keskpank on teinud sellises kriisi olukorras on äh, nagu öeldud, äh, hoolimata sekkumistest äh, kriis muutub tõsisemaks. ja minu küsimus oleks järgmine. kõik paistab näitavat, et olukord on seotud rahvusvaheliste turutegijatega ja keskpikad ja pikad majanduskasvu prognoosid on suuremad kui seda võimaldavad meil üheajalised konsolideerimismeetmed. ja Troika Euroopa on stabiilsusfondi kasutades väga varakult äh, juba riigi pankrotikumis, pankrotistumisest äh, rääkinud, äh, väga varakult hakati sellest rääkima ja tegemist on valitsustevaheliste sekkumistega, mitte Euroopa sekku-, sekkumistega, võib öelda, nii et kõike seda arvesse võttes, kuidas on Euroopa Keskpank õppinud Kreeka äh, koge-, kogemustest ja kuidas ta kasutatakse ära praeguse Portugali äh, olukorra puhul. Äh, ja teine väga lihtne küsimus. pankade stressitestides, kuidas teie kuidas peaks arvesse võtma äh, riigivõla varasid äh, Euroopa pankades? ma pean kohe lahkuma, ütleb proua esinaine, ma pean kohtuma Ungari eesistujaga, nii et äh, ma tõesti vabandan teie ees ja, ja ma pean lahkuma paraku. Jean-Paul võtab juhtimise üle. ah jah Äh, saan juba vastata. mis puudutab äh, ümberstruktureerimist ja kuulujute ja raskusi ja, ja mida saab ette võtta, siis äh, ja praegusel hetkel see, mida me saame teha, on püüda tugevdada meie programmi usaldusväärset kuvandit Kreeka puhul seda on äh, struktuuriliselt kohandatud, äh, kuid äh, ja tulude vähenemine on toonud ka teatavaid puudujääke, kuid nüüd tuleb programmi osas pingutusi suurendada selleks, et olukord paraneks ja teiseks Kreeka valitsuse kuulutused äh, julgete privatiseerimisotsuste osas ja mahukate privatiseerimisotsuste osas tuleb ellu viia ja see aitaks äh, kohe märgatavalt kaasa äh, võlasuhte vähendamisele. ja see asjaolu võiks, peaks mõjutama kõikide hinnanguid ja mõjutab ka meie programmi äh, edukuse osas. ja ja loomulikult äh, tuleb see programm äh, kehtib veel mõnda aega, kõike ei saa mõne kuu või mõne aasta jooksul lahendada ja pole veel äh, ülejääki tekitatud Kreekas, nii et nüüd on oluline tagada see, et keskpikad eesmärgid, mille Kreeka valitsus esitab, on veenvad ja kooskõlas riigieelarve näitajate arenguga. oluline oleks ka Äh, lihtsalt summutada äh, kõik need õelad kuulujutud, äh, kuid seda on väga raske teha. me kõik teame, et olukord sai alguse oktoobris ja kui me vaatame turunäitajaid, siis kõik hinnad kohe tõusid, sellepärast et mõnda aega arvati, et Euroopa programmides nõutakse erasektori äh, osalust kahekümne kaheksandal äh, novembril ECOFIN äh, võttis selle kohta sõna ja seda ka tehti kuueteistkümnendal detsembril ülemkogus, kuid seda džinni ei saanud keegi enam pudelisse taga, tagasi kuput-, kupatada ja me oleme kõik selle all pärast kannatanud programmi ja erastamisprogrammi tugevdamine on äh, need vahendid, mille abil me saame olukorda ümber pöörata ja enda kasuks pöörata. mis puudutab äh, intressimäärade tõusu ja selle tagajärge, siis äh, jah, me saame otsuseid langetada ainult äh, keskmisest lähtudes ja sellega vastaksin ma ka teie eelmisele küsimusele, et äh, kui teie tegelikult kuulsite minu sõnavõtust optimistlikku nooti, siis seda sellepärast, et see kriis, mille all kannatavad mõned liikmesriigid, ei ole tegelikult euroala taastumisprotsessi ise peatanud. Äh, majandussüsteemid taastuvad tasapisi, aga siiski ja see majanduse taastumine jätkub ja euroala majanduskasvu näitajad olid oodatust suuremad eelmisel aastal ja selline näitajate kasv jätkub ja äh, kriisielemendid on küll väga tõsised, kuid need kriisielemendid ei suuda äh, euroala keskmist äh, taastumist äh, ohtu seada ja see on väga oluline element, millest me ka oma poliitikas lähtume. ja sellest lähtuvalt oleme ka otsustanud inflatsioonimäära, intressimäära tõsta ja Ja loomulikult samal ajal äh, see positiivne näitaja ei vähenda meie muret kriisielementide pärast euroalal. Äh, mis puudutab äh, proua Ferreira küsimust, küsimusi, siis väga raske on sellise kohanemisprogrammi puhul saavutada õiget tasakaalu liigsete meetmete ja hädavajalike kohandamiste vahel ja loomulikult äh, eksimine on äärmiselt äh, lihtne, kuid äh, troika institutsioonid teavad seda ja tegutsevad ettevaatlikult, loomulikult kõik võivad eksida, kuid seda võetakse arvesse ja programme koostades püütakse saavutada õige tasakaal Kreeka programmide puhul, Iirimaa progra- ja Kreeka ja Iirimaa programmide puhul, nagu te näete, programmide eh, lõpuks prognoositi positiivset eh, majanduskasvu pärast eh, kohanemise ajutist mõju, algset mõju. ja seda tuleb rakend-, rakendatakse nüüd ka Portugali puhul. ja me võtame seda arvesse, mis puudutab stressiteste. ja võlgade ümberstruktureerimist ja pankade varasid arvesse võttes me rääkisime, et äh, ametivõimud ei peaks ise otsustama ümberstruktureerimise üle see oleks äh, vastuolus meie enda äh, seisukohtadega, me tahame, et programmid oleksid edukad äh, ja ei vajaks ümber ja ei viiks ümberstruktureerimiseni. aga samal ajal oleme me turule andnud kogu vajaliku informatsiooni ja anal-, majandusanalüütikutele, investeerimispankadele ja nii edasi, et arvutusi teha, sellepärast et pank panga äh, haaval, hinnatakse stressi äh, testi käigus ohtusid ja see aitab meil mõju paremini hinnata. aitäh! aitäh, et vastasite meid, meile nii täpselt ja ähm, härra esimees tänab ka tõlke selle eest, nad töötasid natuke kauem kui poole seitsmeni ja eriti hea meel on meil selle üle, et te vastasite meile nii pikalt ja põhjalikult, ma ei saanud teid katkestada ja teatan siis komisjonile veel seda, et meie järgmine komisjon on üheksandal mail kella seitsmest kella üheksani Strasbourgis ja ühtlasi on see Schumanni päev. ilusat õhtut teile!